Oh. Please, we can start now. Excuse kolleegid, me alustame. võtke palun istet. meil on veel palju ees täna, nii et võtke palun istet. alustagem siis oma kohtumisega, kolleegid proua esimees ütleb, et ta jätkab itaalia keeles. esimene punkt meie päevakorras täna, päevakorra vastuvõtmine, tundub, et mitte, võtame siis vastu päevakorra. Prantsuse äh,, Inglise, Saksa, Rumeenia, Eesti, Poola, Portugal, Hispaania, Kreeka ja itaalia keel on täna töökeelteks äh, tegemist on internetis ülekantava kohtumisega ja tuletaksin teile meelde, et viienda septembri koordinaatorite otsused saadeti edasi kõikidele komisjoni liikmetele seitsmendal septembril ja üheksandaks septembriks ei olnud keegi neid kommenteerinud ja seega see on vastu võetud. täna on muuseas Euroopa keeltepäev. tegemist äh, on kahe tuhande esimesel aastal loodud päevaga ja sellega me tähistame üle terve Euroopa meie keelelist mitmekesisust, seda koos Euroopa Nõukoguga. meil on kakskümmend neli ametlikku keelt. meie tõlkemeeskond äh, teab, kui palju raskus võib teinekord see keeleline mitmekesisus tegeleda, kuid lisaks kahekümne neljale ametlikule keelele on meil veel kuuskümmend regionaalset või vähemuskeelt ka sellel aastal väga paljud äh, koolid äh, ja kultuuriasutused, assotsiatsioonid, ühendused, ülikoolid ja koolid võtavad osa sellest Euroopa keelte päevast ja terve rida äh, üritusi on korraldanud ka EAK-i ja kirjaliku tõlke peadirektoraat Euroopa Komisjonis. keeletunnid, mängud, äh, vestlused, konverentsid, raadio äh,, saated, mida siis on korraldatud tänaseks, aga ka eelnevateks nädalateks ja tulevateks nädalateks. lisaks sellele viiakse läbi sellel teemal ka uuring ja sellest peaks siis välja kuuluma mingil hetkel algatusraport, selle eesmärgiks on keelelist mitmekesisust edendada, toetada vahetusprogramme muuhulgas ja ärgem unustagem seda, et äh, homme toimub äh, mitmekeelsuse ja, ja keelelise mitmekesisuse seminar Euroopa Parlamendis ja selle korraldavad äh, Hannu Takkula ja Mihhail Šoidrova meie komisjonist. ja kutsuksin teid kõik siis äh, sinna osalema ja ma isegi olen sinna minemas kõnelejana. aga nüüd edasi. kümnendal oktoobril leiab aset terve rida väga tähtsaid üritusi meie komisjonis. nimelt tähistame sellel päeval Luksi filmiauhinna kümnendat aastapäeva. olen teile juba laiali saatnud informatsiooni selle ürituse kohta ja praegu on, oleme siis välja joonistamas veel päevakorra viimast versiooni. me keskendume Euroopa kino tulevikule Ken Loach, kes võitis sellel aastal Cannes'is äh, Kuldse palmijooksa filmiga I, Daniel Blake on tulemas, lisaks sellele Cecil Sciamma äh, Tüdrukupõlv filmi režissöör. see on üks nendest filmidest, mis äh, osales kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, Lux Yahoo võistlustel ja lisaks sellele on ta ka sellel aastal osalemas äh, äh, Mavi de Gourget filmiga, kus ta on stsenarist. ja lisaks sellele on tulemas ka ähm, näitus ja ma tahaksin tänada meie kommunikatsiooni peadirektoraati, kes aitas meil kokku panna selle näituse, keskendub see näitus siis kümnendile äh, mil on antud välja Luksi filmiauhinda. praegu on dokumendid, ma lähen nüüd edasi, eh, saadaval ainult inglise keeles meie lähetuse kohta San Sebastiani, see, seal käisime me maikuus ja anname teile siis varsti aimu selle kohta täpsemalt, Maulo ja, ja ma ise käisin seal kohal tegemist oli komisjonide ühiskomisjoniga, selles mõttes, et kokku said Euroopa parlamentäärid ja Tuneesia kolleegid. Euroopa Parlament võttis eelmine kord Strasbourgis välja vastu resolutsiooni, nagu te teate ja me otsustasime, nagu te teate, et on vaja kindlasti Tuneesiaga koostöövorme laiendada. see on asi, millest me oleme kõik huvitatud. ministrid, valitsuste esindajad, kultuuriassotsiatsioonid ja ülikoolid on kõik lubanud panustada sellesse. Nad on otsustanud äh, teemaga tegeleda ja tõsta kultuuriküsimused hariduse keskmesse uues partnerluses, äh, mille me siis kavatseme käivitada see on teema, millele me kindlasti kavatseme keskenduda nädalal, mille me sellele pühendame Euroopa Parlamendis. aga läheksin nüüd edasi kohe hääletuste juurde. nimelt äh, on täna ette nähtud pärastlõunal hääletus. hääletame härra Bogdan Strojevski raporti üle Euroopa poolaasta kohta käib see kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamine. tahaksin tänada raportööri ja variraportööre, kas te soovite ka sõna, härra raportöör? tundub, et vist mitte, siis sellisel juhul võtke välja hääletuskaardid ja asume hääletama. lõige üks, muudatus kaks. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, hääletus avatud selge, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, saadud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolm, muudatusettepanek kolm. hääletus lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek seitse, poolt, seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist, poolt, no kontrollime neljandat. hääletus avatud, hääletus lõppenud vastu võetud kahe häälega. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu. esimees vabandab, kakskümmend on vastu võetud. kakskümmend võeti vastu, seega läheme nüüd kahekümne teise juurde kohe poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, poolt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 vastu, erapooletud, kontrollime igaks juhuks. nelikümmend kuus. näed, lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, poolt vastu ära, poolt tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, poolt vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, suuline muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus arvamuse osas muudetud kujul, hääletus avatud kas kõik jõudsite hääletada, sellisel juhul on nüüd hääletus lõppenud. kuusteist poolthäält, neli vastuhäält, kaks erapooletut, nii et õnnitlused härra Strojevskile ja suur tänu variraportööridele. ja nüüd, kolleegid, liigume edasi tänase päeva peateema juurde, sellepärast et äh, täna toimub väga oluline kuulamine. kohal on eksperdid ja keskendume siis äh, Sabine Verhaieni ja Petra Kammerverdi raporti eelnõule ja räägime siis sellest, mida toovad endaga kaasa audiovisuaalteenuste direktiivi sisse viidavad muudatused. Euroopa Komisjon on teinud omapoolse ettepaneku ja meie raportöörid tutvustavad täna siis ka oma raporti eelnõu. meie komisjon on audiovisuaalteenuste valdkonnas ainupädev komisjon ja ma tahaksin tänada siinkohal Euroopa Komisjoni, kes on samuti esindatud, selle eest, et äh, nad on andnud meile võimaluse varem voliniku ja, ja komisjoni asepresidendiga nendest teemadest rääkida. on valdkondi, kus äh, direktiivi ettepanek vastab sellele, mida oleme palunud meie ja teised teemad on aga sellised, kus äh, see nii ei ole, näiteks mis puudutab meediaõiguseid ja võrdseid võimuvõimalusi kõigile ja seda, kuidas oleks võimalik huvipoolte õiguseid ja kohustusi äh, stabiliseerida. see puudutab ka tarbijate käitumist ja turusuundumusi praegu näeme me suuri erinevusi lineaar- ja mittelineaarteenuste vahel, kuid ka see on muutumas. ettepanek esitati kahekümne viiendal mail komisjonist ja tegemist on äh, äärmiselt delikaatse ja väga keerulise teemaga. nimelt äh, me tahame kaitsta Euroopa, Euroopa audiovisuaalsisu, samas kaitsta alaealisi ja, ja loomulikult lahendada ka järelevalveasutuste töö. samas on kõige olulisem see, et oleks tagatud juurdepääs tarbijatele. annaksingi kohe sõna meie kahele kolleegile ja ma teeksin ettepaneku et muudatusettepanekute tähtaeg lükatakse edasi ja et äh, muudatuste ettepanekute tähtajaks oleks nüüd oleks üheksateist oktoober. nimelt on palutud äh, see tähtaeg edasi lükata ja see on väga tähtis teema, kuivõrd äh, keerukas on see, nagu ma ütlesin, ja meil on lihtsalt vaja rohkem aega kui lubate, annaksin nüüd sõna üle kohe meie raportööridele, siis saavad sõna variraportöörid ja ülejäänud kolleegid, kes sõna soovivad. kes saab esimesena sõna? proua Kammervärt. suur tänu, head kolleegid. lisan omalt poolt veel eh, tervitused ekspertidele. kahekümne viiendal mail käesoleval aastal komisjon võttis vastu oma ettepaneku muuta, esitles oma ettepanekut muuta audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ning me nõudsime parlamendina oma ametiaja alguses seda juba, arvestades seda, et erimeediad äh, kattuvad järjest rohkem ning äh, Sabine Verheyen ja mina enne suvevaheaega kuulasime ära umbes üheksakümmend huvirühma ning äh, lugesime põhjalikult läbi nende kirjalikud äh, ettepanekud ja hindasime neid. ning oma raporti ettepaneku kirjapanemisel lähtusime nendest orientatsioonipunktidest, mis parlamendis vastu võeti Gebhard Kallase raportiga seoses ning äh, oluline on siis rõhutada meedia mitmekesisust, edendada seda, säilitada päritolumaa printsiip ning äh, sa-, muuta sarnasemaks regulatsioon lineaarsele ja mittelineaarsete teenuste osas, tagada vastava taseme kaitse, muuhulgas ka alaealistele vajaliku tasemega kaitse, äh, võrdsed konkurentsitingimused ning muuta asi paindlikumaks. põhimõtteliselt on komisjon ja parlament eesmärkidega, üksteise eesmärkidega päri. ometi oleme me seisukohal, et äh, muudatused, täiendavad muudatused direktiivis, muuhulgas ka selle ettepanekut puudutavas, võimaldavad meie seatud eesmärke paremini saavutada. näiteks esimese artikliga seoses äh, pakume kirjutada siia sisse lisa peatüki seitsme artikliga, mis peaks kehtima kokku meediaväljale audiovisuaalteenuste osas. muuhulgas äh, video on demand ja video jagamise platvormid ja nii edasi. me ei ole siin midagi täiesti uut välja mõelnud, me sisuliselt oleme olemasolevad äh, artiklid, artik-, osad artiklist neli, samuti artiklist viis, kuus, kaheksa, üheksa, kümme kuni kaksteist ning äh, kümme komisjoni ettepanekut artiklites kuus A ja kakskümmend kaheksa A äh, oleme niimoodi läbimõeldult kokku kirjutanud ning teksti sulgudest välja tõstnud, sellepärast et meie hinnangul peaksid need sätted kehtima kõigile meedialiikidele. ning äh, mis puudutab äh, üksikuid põhjendusi nendele ettepanekutele, siis äh, eh, palume tähelepanelikult lugeda, sellepärast et kui tekst on ümber tõstetud, siis oleme me oma ettepanekus, oma eh, ettepanekus selle ära märkinud, kuhu ta läks. Eh, nii et lugeda on seda natuke keeruline ja ma tänan Stefanid ja sekretäriaati, kes meid äh, selles päris keerulises töös aitasid ning samuti Inatant ja Timot. nii et äh, seda mõtet järgides äh, artiklis kaks tuuakse nüüd välja, keda regulatsioon peaks mille eest kaitsma. nii et nimelt siis näiteks kõiki inimesi peaks kaitsma inimväärikust äh, rikkuva või rassistliku sisu eest ning alaealisi peaks kaitsma sisu eest, mis nende arengut äh, kahjulikult mõjutab. arvestades subsidiaarsuse põhimõtet, jätame olulise kaalutlusruumi selles osas, kuidas vastav kaitsetase saavutada, liikmesriikidele nõuame aga, et kaitsemeetmed oleksid proportsionaalsed, proportsionaalsed selle ohuga, mis äh, vastavast sisust tuleneda võib nii konkreetsetele isikute ringidele. artikkel kaks A võtab kokku kehtivad sätted audiovisuaal, audiovisuaalse kommertskommunikatsiooniga seoses ning siin on meile eelkõige oluline, et reklaam oleks eh, kohe tuva, koheselt arusaadav, et, et reklaam on reklaam. ning eh, muuhulgas piirangud alkoholi, tubaka ning eh, retseptiravimite osas peaksid kehtima kõigis audiovisuaalsisu liikides. Nende kolme tooteklassi osas kus on olulised piirangud niikuinii seadusega kehtestatud, on mõistlik kehtestada seadusega ka reklaamipiirangud. ometi oleme seisukohal, et edasised sanktsioonid seoses sobimatu reklaamiga peaksid saama reguleeritud äh, käitumisjuhendites või käitumiskoodeksites. artiklid kaks ja B ja kaks B ja kaks C äh, tegelevad äh, ühtse regulatsiooni loomisega nii sponsorlusele kui ka toote paigutusele. siin on oluline tagada, et notice ja take down põhimõtet järgitakse, kui tekib kuritarvituste kahtlus. sest me peame arvestama ka äh, kommunikatsiooni ja infovabadust me ei, ei keela meediasisusid, nõutakse üksnes, et äh, sponsorlusteated ja toote esitlusteated oleks tar-, meediatarbijale selgelt arusaadavad. no lubage niisugune võrdlus, et et kuna, et sa-, lähtudes põhimõttest, et see, et inimesed vahepeal punase tule alt läbi sõidavad, ei tähenda veel, et äh, valgusfoorid peaks ära kaotama, äh, ei, oleme me lähtunud ka seisukohalt, et me ei saa ära keelata seda toote esitust ja äh, sponsorlusteateid. ent võrdsete tingimuste tagamine nõuab ka seda, et meil oleks miinimumstandardid ning äh, seetõttu ka toote esitluste puhul lubame kehtestada, nagu komisjon oma ettepanekus kirjeldas, ka keelu teatud vähim, vähimat taset ületavale tooteesitusele, mis läheb liiga kaugele. ning äh, lisaks ka pidev reklaami, pidev reklaami tuleb äh, käsitleda, tuleb kirjeldada sellisena, et see oleks arusaadav. ning vaidluspraktika näitab, et see norm toimib ja on rakendatav. lõpuks artikkel kaks F võtab kokku normid, mis puudutavad enesereguleerimist ja kaasreguleerimist ning teeb seda ühes artiklis. meile oli siin oluline selgelt välja tuua kaasreguleerimise mõte, sest komisjoni ettepanekus oli seda käsitletud natuke liiga lühidalt kui enesereguleerimismeetmed ei osutu piisavalt efektiivseks, siis peaks riigil olema siiski voli seadusega reguleerida olukorda. kui jätta teatud valdkonnad üksnes enesereguleerimise äh, alla, siis tähendaks äh, et see seda, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv rakenduks nendes valdkondades üksnes oluliselt ja kaootiliselt ja seetõttu oleme loobunud komisjoni poolt välja pakutud lõigust uues artiklis kakskümmend kaheksa A. nagu juba juttu oli, äh, käsitleme ka erinevate barjääride kaotamist loomulikult peaks neid tehni-, võib neid tehnilisi de detaile siin veel arutama, aga ÜRO puudega inimeste õiguste konventsioon igal juhul, selle, sellele tuleks tõsist tähelepanu pöörata. sest kümne aasta jooksul pärast selle jõustumist, pärast direktiivi jõustumist, peaks kõik professionaalselt toodetud meediasisud selle nõuetele vastama. ning kuna meie eesmärk on soodustada meedia arengut õiges suunas, siis ma ei, ei, ei sooviks, et me jätame nimetamata mingi selge tähtaja. samas ei saa me ka liiga piiravalt eh, reguleerida seda valdkonda liiga lühikeste tähtaegadega korduvalt oleme me parlamendis rääkinud sisu leitavusest ning seetõttu artiklis üheksa A teeme ettepaneku reguleerida küsimust nii, et eh, liikmesriik saaks välja anneta regulatsiooni, mis, mis lähtub üldisest huvist audiovisuaalmeedia teenuste puhul. me nimetame seda appropriate prominence põhimõtteks ning komisjon on järginud seda põhimõtet ka Euroopa teoste edendamisel, nagu on selgelt välja toodud artikli kolmteist lõikes üks. meedia sõltumatus on kogu Euroopa Liidus väga oluline teema. ning liikmesriikidel on siin pädevus seda valdkonda reguleerida, ent Euroopa üldiste normide piires subsidiaarsust arvestades et kui liikmesriigi mudel meedia välja organiseerimiseks toimib, siis me ei saa seda, selle tähele panemata jätta Euroopa tasandil. seetõttu teeme ettepaneku õiguslikult mitte jaotada eh, neid reguleerimisvälju. sest eh, see õiguslik jaotus on meil juba olemas ning reguleerivad asutused on sõltumatud. ent vajadusel tuleb, peab meil olema võimalus rakendada täiendavaid meetmeid, tagamaks reguleerivate asutuste sõltumatus. nüüd mis puudutab toimetuste sõltumatust, siis, siis siis äh, reguleerivatel asutustel keelatakse toimetustöö mõjutamine ning äh, selle põhimõtte panime selgelt kirja ning tõime täiendavalt esile. ning äh, loodame, et niisuguse põhimõttena mõjub ta paremini kui mingi formaalne regulatsioonipunkt paberil. kõneleja mikrofon lülitus välja. aitäh! Sorry. Zugegeben haben diese leichten Umbaumaßnahmen einige Änderungsanträge. Äh, need muudatused äh, on tinginud loomulikult, et see dokument on saanud äh, natuke paksem, kui me algselt kavandasime. aga samas need AFMD direktiivi täiendavad muudatused tunduvad olema meie jaoks äh, positiivses seoses äh, taotletava eesmärgiga. ning ma viitasin oma, oma jutu alguses juba sellele, mis me nii-öelda sulgudest välja oleme toonud, et mis peaks kõigile kehtima. nagu komisjongi artiklid neliteist ja kui kaheksateist, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks, kakskümmend neli kuni kakskümmend kuus ja kakskümmend kaheksa, äh, on sisuliselt jäänud puutumatud ning paluksime, puutumata ning paluksime ka teil äh, Äh, võimalusel nende osas muudatusettepanekuid mitte esitada, sellepärast et oleme seisukohal, et komisjon oma algatusõigust teostades äh, on õigel teel olnud ning me ei peaks hakkama kõike ümber kirjutama. ning äh, vastavad artiklid ja nende sisu ei peaks uuesti debati objektiks sattuma. mis puudutab muid ettepanekuid ja neid on päris palju ning eh, nende osas annan sõna nüüd kolleeg Sabine Ferhainile. suur tänu ja palun, Sabine suur tänu, kõigepealt äh, suur tänu ka minu poolt äh, ekspertidele, kolleegidele, proua Kammerwärtsile ja variraportööridele, aga suur tänu Steffi Piassoolile sekretäriaadist ja Niinale ja Tiinole, meie personaliliikmetele, kes tõesti on kõik väga suure töö ära teinud äh, selle direktiivi kallal ja on ka äh, Äh, aidanud kaasa sellele koole, kuulamisele, nii nagu Petra ütles, me oleme kohtunud üheksakümne erineva äh, esindajaga sektorist ja, ja tõesti on väga oluline meie jaoks see, et äh, meil oleks võimalik kuulda, mis nende seisukohad on ja läbipaistvust üritasime me tagada nii palju kui võimalik, variraportöörid said kõik nendel kohtumistel osaleda ja ma arvan, et me sillutasime suhteliselt hea tee selle väga keerulise teemaga ümberkäimiseks ja ma tahaksin tänada kõiki nende jõupingutuste eest ma tahaksin mõnele olulisele punktile veel viidata. Äh, Petra juba viitas äh, mõningatele nendest, aga kui lubate, siis keskenduksin detailsemalt mõnele veel. kõigepealt äh, päritoluriigi põhimõttest ja selle jõustamisest jurisdiktsioon, jurisdiktsiooni selgitamisest, see on siis artikkel kaks 2 Äh, lõige neli, päritoluriigi põhimõte peab sisse jääma, see on väga oluline osa selles direktiivis, aga samas tuleks jurisdiktsiooni küsimusi lihtsustada selleks, et äh, tagada see, et äh, kahjulik sisu ei saaks levida, näiteks vihale õhutamine ja et seda ei oleks võimalik üle kanda siis Euroopa Liitu mittekuuluvate Ähm, teenusepakkujate poolt. mis puudutab mitte Euroopa kanaleid, siis äh, praegu direktiiv keskendub kahele kriteeriumile, mille alusel jurisdiktsioon määratakse kõigepealt siis satelliit uplingi äh, või liite osas, kui see on olemas ja kui ette, siis äh, selles osas, et kus, kuhu see on suunatud kuivõrd äh, see sektor on ka volatiilne ja väga raske on olnud teinekord äh, leida, kes vastutab ja mõni, mõni liikmesriigi amet on pidanud oma tegevuse lõpet-, uurimise lõpetama ja, ja mõni teine liikmesriik selle jälle alustama lihtsalt sellepärast, et äh, satelliitteenuse pakkuja ei läinud nende kohtupädevuse alla ja, ja seega on tähendanud seda, et ei ole võimalik olnud langetada õigel ajal otsuseid ja problemaatiliste kanalite tegevust ei ole saadud peatada õigeaegselt ja, ja üsna tihti on ka nii, et väga kiiresti eh, muutub see, kes on pädev ja sellepärast me tahaksime artiklit kahte, eh, lõiget nelja eh, muuta nii palju, et oleks võimalik reguleerivatel asutustel, liikmesriikidel kiiresti kokku leppida selles osas, kes vastutab ühes või teises küsimuses. teine küsimus, Euroopa toodangu ja metaandmete kaitse see on teema, millest on räägitud väga pikalt ja põhjalikult äh, viimasel ajal ja Euroopa Liidus on siin väga suuri eriarvamusi. me tervitame komisjoni ettepanekut, äh, et tuleb ähm, toetada Euroopa sisu loomist äh, ja see tähendab seda, et on tehtud üleskutse tootjatele, et nad peavad tagama selle, et nende tootekataloogis oleks vähemalt kolmkümmend protsenti Euroopa toodangut, me oleme sellega tõstnud komisjoni esialgset ettepanekut. komisjon pakkus välja kakskümmend protsenti, kuivõrd enamus video on demand teenusepakkujatest äh, on juba ka täna keskmiselt kakskümmend seitse protsenti oma kataloogist koostanud Euroopa toodete põhjal Äh, oli selles mõttes see komisjoni nõudmine mitte eriti ambitsioon, ambitsioonikas ja see, sellega oleks lihtsalt äh, konsulteeritud praegust olukorda ja see ei ole mitte kuidagi ähm, toestamine ja sellepärast valisime meie selle kolmkümmend protsenti, mis meie meelest oleks äh, palju mõistlikum ja tahaksime seega Taaret kakskümmend üks täiendada, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama siis selle, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad õiguste omanikud öö, Äh, audiovisuaalsisu puhul metaandmetes ka äh, märgiks ära, et tegemist on Euroopa tootega ja seega teenusepakkuja äh, kui ta kasutab seda sisu, saab kohe teada, et tegemist on Euroopa tootega. väga raske oli ka näiteks teenusepakkujate puhul välja selgitada, on see siis nüüd Euroopa sisu või mitte ja seega peaks see olema lihtsam ja me toetame ka komisjoni ettepanekut selles osas, et liikmesriigid äh, äh, peaksid äh, video on demand teenuste pakkujatele kohustuslikuks tegema filmifondides panuse tegemist ja me ei taha seda muuta, me tahame, et ähm, Euroopa seadusandlus toetaks siis ähm, Euroopa Äh, loomingut. ja edasi kvantitatiivne reklaam, reklaamireeglid, me oleme varemgi juba öelnud, et see peaks olema paindlikum, see reeglistik, ja näiteks äh, telereklaamilõikude osas ähm, peab ka olema suurem paindlikkus. jah, paindlikkus küll, aga samas tuleb, äh, samas tagada ka piisaval tasemel tarbijakaitse. me tahame Äh, seega äh, täiendada seda komisjoni ettepanekut, et kakskümmend protsenti äh, saate ajast siis või tähendab ülekannete ajast peaks olema maksimum pühendatud reklaamile, aga me tahaksime märkida seda, et kui see on tõesti kakskümmend protsenti terve saatepäeva kohta, siis võib juhtuda see, et kõige, et tippaegadel, kellaaegadel on siis ülemääraselt palju reklaami ja seega me tahaksime ette näha, et kaks äh,, ajavahemikus kaheksast kuni kella üheteistkümneni õhtul oleks eh, piirangud selgemad eh, et ei, ei, ei oleks võimalik see kakskümmend protsenti, mis on lubatud, kõik toppida sinna ajavahemikku Äh, et võetakse arvesse tippaegadega ja, ja seega me näeme ette, et selle tunni puhul tuleb samuti kinni pidada sellest et, et neljast tunnist kakskümmend protsenti võib olla reklaam ja samuti räägime me ka toote paigutusest, sellest aga Petra Kammervert äh, praegu täpsemalt rääkis nii nagu ka alkoholireklaami, tubaka ja, ja ravimite reklaami puhul, ka need peaks olema jätkuvalt piiratud. mis nüüd puudutavad kommertskommunikatsiooni äh, toiduainete suh-, suhtes, siis need piirangud peaks olema sisse kirjutatud käitumiskoodeksisse, nii nagu ka Petra ütles, ei oleks praegu siin mõistlik äh, hakata äh, tegema Äh, reegleid siis selle kohta, selleks on teistsugused programmid ja meie peaksime rohkem keskenduma informatsioonile ja harimisele ja ja ei peaks seda kindlasti selles valdkonnas hakkama äh, reguleerima. ja mis puudutab äh, ristreklaami ühe programmi sees ja ka näiteks abi eh, ja eh, annetusteadete puhul ei peaks need minema eh, reklaami alla. Need on siis teated avalikkuses, avalikkusele, mis teenivad avalikkuse huve. neljas punkt, millest ma tahaksin rääkida, on lastesaated või komisjoni ettepanekus räägitakse saadetest, millel on suur osa lastest vaatajaid, meie arvame, et see sõnastus, nagu komisjon äh, valinud, ei ole väga selge, ei ole ka põhjendatud, sellepärast et on ka saateid, mis ei ole küll toodetud äh, lastele, näiteks spordisaated või ma ei tea, laulukonkursid võivad samuti sinna kategooriasse kuk-, kuk-, äh, jääda ja ehk teisisõnu, neid saateid on üsna palju, äh, mis äh, on, ei ole küll suunatud otse lastele, kuid kellel on väga palju lastest vaatajaid ja sellepärast on seal ka väga raske kuidagi orienteeruda ja sellepärast me jääksimegi siis äh, lastest vaatajate ja lastesaadete klassifikatsiooni juurde, see annab siis enne juba võimaluse hinnata, et kas saated on, äh, sobivad sihtgrupile ja et õhtuprogrammis, kus äh, lapsed äh, ka võib-olla vaatavad, siin on ka vanematel teatud kohustus, et lapsed passiks terve õhtu teleka ees ja, ja ma arvan, et arvestades turu suundumisi, võib-olla peame me jõudma selleni, et jõuame niimoodi selleni, et üldse reklaami enam ei olegi lubatud. no selge on see, et on alaealisi, kes ka pärast kella kaheksat telekat vaatavad. ja nüüd ähm, videoplatvormteenuste definitsioon, see on äh, muudatusettepanek kakskümmend kuus, ähm, kuidas neid defineerida, meie tahaksime jääda rääkida sellest, et me hoiduksime suures koguses äh, termini kasutamisest, sest see on väga ebaselge, mis asi see on. kuues punkt äh, ja punkt, äh, millest äh, Petra Kammervert ka just rääkis, nimelt teenuseid reguleerivate asutuste töörühm ERGA ja siseriiklike reguleerija, reguleerimise asutuste sõltumatus, meie hindame ERGA tööd väga kõrgelt, see on informatsiooni ja nõuande koht kindlasti, aga oleme siiski sellel seisukohal, ähm, et Äh, see on koht, kus üheskoos reguleerivad asutused saaksid suunised välja kujundada, aga ERGA ei ole kindlasti see asutus, kes on otsustav ja nemad ei saa otsustada seda, kuidas üks või teine liikmesriik parasjagu käitsub. ja selles mõttes oleksime meie rohkem huvitatud liikmesriikide vahelisest koordineerimisest, äh, aga artikkel kahekümne üheksa sõnade kohasest pädevuste suuretamisest äh, seal me peaksime jätma asjad nii, nagu on praeguses direktiivis. Äh, nimelt, et koordineerimistöö toimub kontaktkomisjonis. tegemist on valdkonnaga, kus tegelikult pädevus suuresti on liikmesriikides, me tahaksime küll näha Euroopa ülest koordinatsiooni, kuid äh, loomulikult otsused peaksid äh, langetama üheskoos liikmesriikide poolt, mitte sõltumatu ameti poolt, kus liikmesriikidel ei ole mitte mingisugust mõjuvõimu. Äh, eriti kui me räägime siduvatest otsustest. see kontaktkomisjon peaks öö, olema siis tõesti nõuandvaks ja ERGA peaks siis ette äh, valmistama neid kontaktkomisjoni kohtumisi ja omalt poolt seda tööd mõjutama, aga aga lõppkokkuvõttes peaks selle otsuse tegema siiski kontaktkomisjon. ja viimane punkt, millest ma räägiksin, on äh, signaalterviklikkuse kaitse, me räägime siin sellest, et tuleb tagada meediateenuste pakkujate äh, signaalide terviklikkus, see on väga tähtis selleks, et oleks võimalik õiglane konkurents ja selged reeglid ilma äh, asjast puudutatud meediateenuste pakkuja toetuseta ei peaks olema äh, ko, äh, kolmandad osapooled äh, positsioonis, kus nad saavad midagi muuta. signaal äh, terviklikkust ei tohi jagada, ei tohi segada ära autoriõiguse põhimõttega ja ma tahaksin rääkida, ma tahaksin sellele rõhuda, et äh, kui lõppkasutaja kuidagi kahe ekraaniga, mille ta paneb kokku oma ühele ekraanile, see on üks asi, aga ei peaks olema võimalik, et äh, teenusepakkuja X kannab lihtsalt üle Y-i äh, tooteid ja jään nüüd siis ootama teie seisukohti meie ettepanekule oleme üritanud nii hästi kui võimalik tasakaalu leida erinevate seisukohtade vahel ja ootame siis äh, head ja ko-, äh, konstruktiivset äh, õhustikku edasiseks. Eh, aitäh kaasraportööridele. ma näen, et juba soovivad kolleegid sõna võtta, mul on ka kommentaarid, aga ma esitan enda omad hiljem. võib-olla siis nüüd sõna saavad Lua Grupo, siis Michelson, Adinufi. ja lisaks veel Nikols, palun. Eh, alustame variraportööridest. Eh, proua Lua. suur aitäh ja praegu on alles päris algus, nii et mõistlik on võtta pragmaatiline seisukoht selle kohta Äh, nii-öelda äh, võimalikkuse kunst, nagu Briti poliitikud kunagi ütlesid, seega enne kui ma hakkan muudatusettepanekuid kondideerima, äh, kommenteerima, on põhjust öelda, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiivis tegelikult võeti kokku, et Euroopa Liidu regulatiivraamistikus tegelikult saavutati üsna õige tasakaal kodanike teenimises ja tegelikult jõuti üsna hea dokumendini Euroopa meedia teenuste toetamiseks ning selle kõige aluseks on päritoluriigi põhimõte, mis võimaldab mis tuli kasutusele juba enne, kui digitaalse ühtse turu pakett üldse algusegi oli saanud ja me saame siin pakkuda juurdepääsu kvaliteetsele meediale ja infosisule. lisaks tuleb pöörata tähelepanu loomulikult sellele, et lapsed oleksid kaitstud erinevate kahjude eest, mida võib, võivad nad läbi selle saada ja seetõttu me anname selle võimaluse liikmesriikidele. me reguleerime ainult teataval määral öö, ühtselt, kuidas niisugune kaitse peab toimima, aga suuremas osas jätame võimaluse isereguleerimiseks. ja nüüd lõpetuseks aga see ei ole sugugi kõige vähem tähtis. praegusel hetkel jäetakse press peaaegu välja direktiivi rakendusalust, alast, sest et tundub, et see peaks ajakirjandusvabadust piirama. kolleegid tegelikult teavad, et ma olen suurepärane Euroopa Liidu seadusandluse kritiseerija ja seetõttu ma on see tegelikult harukordne, et ma juhtisin eelkõige tähelepanu asjadele, mis on töötanud. Euroopa Liidu õigusaktid ei ole mitte kunagi õiged ja tehnoloogia areneb praegusel hetkel väga kiiresti, oluliselt kiiremini, kui meie järele jõuame ning seetõttu on väga oluline, et me jällegi peatuksime, vaataksime, et kas meediat reguleerivad direktiivid tegelikult sobivad äh, järjest muutuvasse meediamaailma, aga samas me ei pea tegema muutusi muutuste pärast. kui me, pärast, kui me teeme muutusi, siis nad peavad olema mõistetavad, selged ja põhjendatud tagajärgedega ja lisaks ei tohiks need olla ka tööstusele nii koor-, koormavad, et takistaksid uusi turule tulekuid ja samuti ei tohiks nad olla liiga rasked investeeringute poliitikale. niisiis ma tegelikult üritasin puudutada mõningaid probleeme, mis liikmesriikide esindajatel on, aga samas me ei tohiks mitte mingil juhul õõnestada päritoluriigi põhimõtet, see on kõige olulise tähtsuse tä,, olulisema tähtsusega siin. samuti direktiiv, mis käsitleb äh, eh, info sisu, ka seal on päritolu direktiiv kõige olulisem. ECR-i äh, fraktsioon on tulnud välja oma muudatustega ja need on tehtud just täpselt nendes valdkondades, kus mõjutatakse võib-olla just praegusi Euroopa Liidu liikmesriike, sõltumata sellest, milline saab olema nende seisus tulevikus. ja seetõttu me räägime oma muudatusettepanekutes eelkõige alaealiste kaitsest uues audiovisuaalmeedia keskkonnas, need mä-, meetmed peavad olema tugevamad, rangemad, samas tuleb luua paindlikkus ja mõningate audiovisuaalsete meediavahendite jaoks, aitäh! suur tänu ja proua Tšipel. tahaksin tänada mõlemat raportööri nende sissejuhatava ettekande eest, milles nad äh, üritasid kokku võtta põhimõtted, millest nad lähtusid ning rääkisid ka konkreetsetest ees-, meetmetest, mille nad äh, on nii-öelda sulgudest välja kirjutanud. et näiteks lineaarsed, mittelineaarsed ja video on demand platvormid peaksid saama sama kohtlemise selles osas, mis puudutab äh, alaealiste kaitset ning ka, äh, ka, ka vihkamis, vihakõne propaganda peaks ühtemoodi olema keelatud ning mis puudutab seda, et siin kuidagi äh, võetakse ära see kaitsevastutuse eest, mis on video on demand platvormi pakkujatel, e, siis ähm, sellega seoses peaks mõtlema, et kui e, niisuguseid me-, teenuseid ei ole, siis kas äh, ühesõnaga, siin tuleb, äh, siin tõusetub tegelikult küsimärk ja me, me peame seda valdkonda täiendavalt analüüsima. mis minu arvates õige on tahaksin paar, paarist punktist üksikasjalikumalt rääkida, on see, et me ei tohi tooteid eriliselt esile tõsta, kinoesitlusaknad peaksid jääma ka erandite valdkonda ning kuni kaks tuhat kakskümmend seitse peaks barjääride mahavõtmise osas meil olema saavutatud olulised e-, edusammud, mis puudutab nüüd sisu leitavust, avalikku õiguslikud standardid, eh, liikmesriikide õigus teha siin oma kontseptuaalseid ettepanekuid on, on tervitatav. päritoluriigi printsiibi säilitamine samuti edasi Euroopa teosed ning selle kohta juba kuulsime, et video on demand platvormid on, on Euroopa teoste osas juba üle kahekümne protsendi, nad rääkisid, et nad tahavad veel suuremat määra saavutada. ning me peaksime loomulikult ju aru andma, et me soovime kõik ikkagi Euroopa teoseid edendada ning see määr võiks olla kolmkümmend protsenti meil. mis puudutab kvantitatiivseid eh, regulatsioone reklaami osas siis kella kaheksast kuni üheteistkümneni ei tohiks üle kahekümne protsendi reklaami ekraanidel olla, seda ei tohiks ületada, sellepärast et vastasel juhul äh, vastasel juhul mõjutab see tarbijaid negatiivselt. mis puudutab äh, lastele suunatud saateid, siis mul mingit äh, kriti-, kriitikat ei ole ja videoplatvormi teenused, aga, aga seoses ERGA ja kontaktkomisjoniga on mul natuke kriitikat. Te rääkisite, et ERGA on praegu rollis, kus ta teeb, osaleb või peab tegema poliitilisi otsaseid, otsuseid, aga see ei ole ERGA roll. ERGA roll on, on teostada järelevalvet rakendamise eest ning teha komisjonile ettepanekuid see on mõistlik ja õige ülesannete ringjärgale ning seetõttu ma ei tahaks, et hakatakse siin ütlema, et et ERGA peaks tegema asju, mida ta tegelikult ei tee ning Euroopa tasandil tegelikult on meil väga oluline säilitada regula-, reguleerivate asutuste sõltumatus äh, ning seda tuleks üle Euroopa tugevdada ning ma ei ole seisukohal, et, et siile, siin kuidagi sekkutakse liikmesriikide seadusandlusse. ja loomulikult selle võib ka selgemini seadustesse kirjutada, aga igal juhul ei peaks siin vastupidist väitma. kui me vaatame seda, mis mõnedes Euroopa riikides toimunud on, me näeme seal väga tu-, ter-, teravat huvi, et ei oleks mingit poliitilist järelevalvet meedia üle, vaid et oleks selgelt eraldatud õiguslik ja tehniline järelevalve ning äh, need on olulised kriteeriumid minu jaoks ja seetõttu ERGO rolli nii-öelda mm, taandamise osas ma ei saa teie ettepanekutega nõustuda. Laura eh, äh, Mikkels, praegu per... Äh, aitäh, Helga, ja nüüd palun kolleeg Nikols, variraportöör. aitäh, minu kolleeg otse Maltese paraku ei saa objektiivsetel põhjustel praegu siin olla ning esinen seetõttu variraportööri rollis. ning äh, kõigepealt meie poolt suur tänu mõlemale raportöörile, kes on teinud ära mahuka ning äh, väga sisulise töö. mis suunas me peaksime täiendavalt nüüd edasi mõtlema ning ähm, muudatusettepanekuid teeme, tegema. esiteks äh, saan ühineda siin kolleeg Trüppeliga, et ka meie jaoks on küsimus äh, meedia järelevalveasutuste sõltumatusest väga oluline. vaid peab paika see, et praeguses olukorras, vaatame näiteks Poolat või Ungarit, on meedia sõltumatus teatud liikmesriikides ähm, saanud piiratud. raportöörid teevad ettepaneku, et ERGA tuleks siin asendada mingi kontaktkomisjoniga sisuliselt, lihtsalt. no meie nii kaugele ei läheks, nagu proua Trüppel läks oma jutus, me ei ole selle ettepaneku poolt, aga peaksime täiendavalt analüüsima olukorda, sest usume, et sellise muudatusega äh, liikmesriikide sõltumatus selles valdkonnas võib samuti saada puudutatud. seda peaks täiendavalt analüüsima, aga ma ei, ei formuleeriks järeldust nii drastiliselt, nagu kolleeg Trüüpel seda tegi. ent küsimus kriteeriumitest meediat reguleerivate asutuste sõltumatuse osas, nende kaitseks poliitiliste tõmbetuulte eest, on meie jaoks väga oluline. teiseks, analüüsime täpsemalt küsimust seoses päritolumaa põhimõttega ning ka toote esitlused, nendega seoses on meil, tajume teatavaid probleeme ning näeme vajadust võib, võimalike täiendavate muudatusettepanekute järgi ning eh, viimaks on meile oluline siin küsimus noortekaitsest ja sellega seoses ütleme selgelt, et et me ei kavatse järgida ettepanekuid, mis ei ole piisavalt äh, täpsed. mis käsitlevad andmete sulustamist, mitte kustutamist, sellepärast et äh, see ei oleks piisav noorte kaitse ja see on meie jaoks oluline teema. ning äh, mul, ma ootan meeldivat koostööd ja omalt poolt teen aktiivselt muudatusettepanekuid märgitud valdkondades. suur aitäh, proua esinaine, suur aitäh ka kolleegidele. me, ma teen väga lühidalt, sest me juba olemegi ajast maha jäänud. mis puudutab seda dokumenti, siis kui jätta kõrvale kõik need äh, probleemid, mis me juba varem lauale tõime, on minu arvates siin terve rida punkte, mida tegelikult on raske ellu rakendada, sest et äh, ma arvan, et siin on tegelikult väikene lõhe äh, selles osas, kuidas meedia toimib ja mis on võimalik. nüüd, mis puudutab alaealisi, mis vanus see alaealine on, missugusest vanusest me peame eh, anna, saame neile juurdepääsu lubada, me peame loomulikult uut generatsiooni kaitsma, see on kaht-, kahtlemata oluline nüüd vihakõne meedias, see on väga keeruline, see on teema, mis mul on väga südamelähedane ja ma arvan, et me peame just vaatama seda, kuidas kuidas on äh, reguleeritud alkoholi ja rämpstoidu reklaamid, et alaealised sellega liigselt kokku ei puutuks. komisjon soovib muuta neid äh, reegleid rangemaks aga siin on tegelikult peamiselt, see on hariduse küsimus, see on tervishoiu küsimus, kui inimesed võtavad kätte ja söövad ennast paksuks, näiteks diabeeti hulk on meil järjest äh, kasvamas, aga niisugune info on kogu aeg tegelikult olemas olnud. aga tegelikult ma pean ütlema, et kuskil kuuskümmend aastat oleme me selle probleemiga juba silmitsi, aga niisuguseid reklaame hakati massiliselt avaldama alles kuskil kahe, viimase kahekümne aasta jooksul. nüüd, kui me vaatame ERGAga seotud teemasid, mina sellega nõus ei ole, sest äh, eelmine kord me juba sellest ka rääkisime, mina tegelikult ei usu, et poliitika peaks siia sellesse teemasse sisenema, poliitikuid ei peaks olema meedia järelevalveasutustes, sellepärast et vastuse korral ei ole need järelevalveasutused enam sõltumatud. ja nüüd, mis puudutab üldhuvi sisu, sellega ma ka ei saa nõus olla, sellepärast et ma olen seisukohal, et me peaksime tagama selle, et säilib erapooletus, kes otsustab, mis on õige, mis on oluline, mis mitte. see on üks kontseptsioon, mida mina absoluutselt toetada ei saa. kui me nüüd vaatame reklaame, tõsi, ma olen nõus sellega, et kahekümneprotsendiline eh, piir on oluline, sellega ma olen täitsa nõus vahemikus siis kella seitsmest hommikul kuni kahekümne kolmeni õhtul, aga me tegelikult üritame siin inimesi aidata, tarbijaid aidata ja minu arvates peaks ka ülejäänud päeva jaoks olema tegelikult karmimad reeglid. ning äh, mis selles dokumendis veel puudub, nimelt me peaksime pöörama tähelepanu inimeste lõbustamisele tegelikult, me oleme ju kultuurikomisjon, me peaksime inimestele meelelahutust pakkuma, kas see dokument on ikkagi väga niisugune ettevõtlussuunaline? ma olen põhimõtteliselt nõus äh, kvootidega, aga me ei saa sundida liikmesriike, kõiki liikmesriike neid kasutama, meil võivad olla ka niisugused poliitikad, et me peaksime kogu aeg esitama ainult Euroopa toodangut, minu arvates see on täiesti mõttetu reegel. audiovisuaalne sektor ei pruugi iga kord olla kultuur, aga meie siin peaksime ikkagi toetama seda seisukohta, et kui me, kui toodetakse kultuurilise sisuga audiovisuaalset äh, sisu, siis seda me peaksime rõhutama, sest et igasugune audiovisuaalne sisu ei pruugi olla kultuurne, ei pruugi olla hariv. see on oluline kontseptsioon minu arust. me peaksime ka hoolitsema sellest, et inimesed ei oleks mitte meediatarbijad, me ei tohiks me ei tohiks ja peaksime hoolitsema ka sellest, et lastele saaks kättesaadavaks eelkõige siiski kvaliteetne sisu. aitäh ja nüüd järgmine, järgmine sõnavõtja ning kui tema on sõna ära võtnud, siis ma tahaksin selle arutelu lõpetada. Äh, me oleme tegelikult juba ajast maha jäänud, nii et üks minut igale kõnelejale veel. suur aitäh ma tahaksin tänada mõlemaid Vaari äh, rapor-, äh, mõlemaid raportööre selle suurepärase raporti tutvustamise eest. mõningad punktid, mis siin välja toodi äh, määruse eelnõu parandamiseks, on tegelikult väga vajalikud. eelkõige ma loodan, et me leiame toetust õigusele et sisu saaks kättesaadavaks ka äh, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele, see on muudatusettepanek number seitsekümmend kuus, mina toetan seda muudatusettepanekut väga. mis nüüd puudutab Euroopa toodangu toetamist, siis ma tegelikult arvan, et me ei pea nii suurt vahet tegema Euroopa äh, tele- ja raadioringhäälingu äh, ja internetiplatvormide vahel. ma arvan, et ka internetiplatvormid tegelikult peaksid osalema eelkõige Euroopa tööde eksponeerimises ja nüüd, mis puudutab reklaame, siis tõsi, ma olen sellega nõus, et äh, ka kella kaheksast kuni üheteistkümneni õhtul peaks olema see reguleeri-, reguleeritud ning siin ma pöördun veel komisjoni küsim-, esindajate poole küsimusega, miks nad prime time'ist väljapoole jääva aja nii vabaks andsid reklaamide kasutamise osas. minu arvates võib juhtuda, et et selline vabaks andmine toob kaasa äh, massilise reklaamide sissetungi, aga muus hulgas, muus osas ma tegelikult toetan seda raportit ja loodan, et parlament võtab selle vastu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έχω περιορισμένο χρόνο, ίσως... Aitäh. Kuna aega on meil piiratud, siis tegelikult võib-olla see lõht-, lihtsustab mu, äh, meil ka natukene oma ülesande täitmist, sellepärast et me peame keskenduma teatud punktidele, vastamaks kolleegide tõstatatud küsimustele. ning tegemist on tundlike teemadega, aga minu jaoks on küsimus lihtne. Äh, ma annan endale aru, et asi on keeruline. nii et äh, tahaksin ühendada komisjoni ettepaneku raportööri seisukohaga kõigepealt võtan küsimuse lihtsalt kokku. asi puudutab poliitilist, institutsioonilist ja muud kontrolli. ükskõik, mis on kavatsused, tulemused, äh, on see asjab ainult üks külg, teine külg on turg ja turuvajadused. ning mis puudutab reguleerivaid asutusi, siis meil on alati kalduvus liikmesriikide tasandil ja ma ei räägi siin ainult Poolast, rakendada poliitilist kontrolli aga meie ettepanekus ja komisjoni ettepanekus samuti ei järgi me seda põhimõtet. mis puudutab ERKAT, selle muutmist võimalikult komis-, komiteeks, eh, siis komitees oleks neli Euroopa Parlamendi liiget ja mul tekib küsimus, miks ainult neli ja kes need neli oleksid? Eh, veel üks asi, mis puudutab eh, reklaami siin on tegelikult asi nii paindlik, et äh, noorte ja täiskasvanute kaitse ei ole tagatud. ning esitame muudatusettepanekuid sellega seoses, aitäh! ja lõpetuseks proua Jimenez, palun. enne kui me hakkame vaatama olulisi kuupäevi, tahaks ma tänada koordinaatoreid ja tahan ka öelda, et me tegelikult jäime natukene hiljaks oma tööga alates kahekümne neljandast jaanuarist ja nüüd meil tegelikult on aeg esitada muudatusettepanekud. kuupäevad on veidi muutunud, ma tahan öelda ka seda, et meie koordinaatorid meie tähtajad on lükatud neljanda novembrini ja ma tahaksin tänada nüüd kõiki kolleege, kes juba sõna võtsid. väga palju olulist infot oleme kuulnud. me meil on inimesed, kes tegelevad platvormidega, me saame edasi minna sellest infost, mis me täna oleme siit saanud ja nüüd olulise tähtsusega küsimused. Äh, Primetime'i ajal reklaamid ja tarbijate kaitse olid olulised teemad, mis üles kerkisid. mis puudutab reklaami, siis on seal niisugune korralduslik küsimus, sest et me peame tagama võrdsed tingimused kõigile, mitte ainult majanduslikust seisukohast lähtes, aga samuti platvormide eh, õigusi silmas pidades. ma ei hakkaks nüüd väga üksikasjalikuks muutuma, kuid pean siiski rõhutama, et alaealised on tõesti väga tähtis teema, me oleme kuulnud siin erinevaid seisukohti, aga tõesti alaealiste teema on väga tähtis ka platvormidega seonduvalt, aga ma tahaksin meenutada teile, et praeguses direktiivis on keelatud negatiivse sisu kättesaadavus alaealistele, nii et me peame tegelikult tegema siin vahet, mis on alaealistele mõeldud programmid ja mis on niisugune sisu, mida alaealised siiski näevad, aga mis ei ole nendele ette nähtud. Äh, siin on oluline vahet teha, et me kuskilt liiga ei kitsendaks. nüüd, mis puudutab järelevalveasutusi. see on probleemiks nii mõneski jurisdiktsioonis, me ei, ükskõik mis suunast ka ei vaataks, kui me riiklikele järelevalve, me peame järelevalveasutustele jätma nende sõltumatuse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. ja nüüd, mis puudutab ERGA kohta öeldud, siis tõsi, ma olen nõus, et ERGA-l on tegelikult teistsugune roll täita, tehniline ekspertiis, arvamuste kujundamine, see on üks osa ja samuti direktiivide rakendamine, määruste rakendamine erinevates liikmesriikides on kooskõlas lähemuspõhimõttega. ma arvan, et me peame seda kõike meeles pidama ja võib-olla peaksime põhjalikumalt seda kunagi hiljem veel vaatama. ma arvan, et nüüd ma lõpetan, sest et ma tõesti tahaksin nüüd järgmiste seisukohtade juurde minna, aga tahaksin kuulda ka ko komisjoni kolleegilt, äh, mida temal on öelda. suur aitäh, proua esinaine te olete väga hästi juba puudutanud mõningaid punkte, mida ma ise tahtsin ka puudutada, teen lühidalt. mina olen nõus kõikide nendega, kõigepealt, kes tänasid raportööre äärmiselt põhjaliku ja kõikehõlmava raporti eest, samuti selle eest, et see raport nii kiiresti valmis. väga oluline on see, et meie ettepanek esitati pärast väga pikki ja põhjalikke aruteluprotsesse ja meie reformi juhtivaks põhimõtteks on, on eelkõige audio, Euroopa audiovisuaalturu terviklikkuse säilitamine, samuti võrdsete tingimuste loomine kõikide jaoks ja just sellepärast on meil olemas uued reeglid äh, jagamisplatvormide jaoks ning mõned reeglid kehtivad võrdselt nii video on demand platvormidele kui vanadele traditsioonilistele platvormidele. kolmas asi, terve rida avaliku poliitika eesmärke, esiteks alaealiste kaitse, teiseks ühiskonnakaitse, näiteks vihakõne, äh, vägivallale üleskutsumise ja muu sellise vastu ning kolmandaks mis tegelikult on ka meie päevakorras väga olulisel kohal, on tagada sõltumatu reguleerimine ehk siis sõlt, sõltumatud järelevalveasutused, see säte on väga olulise tähtsusega ja samuti uus institutsionaalne roll äh, nendele audio äh, järelevalveasutustele, millel on täita ka äh, tehnilist nõua, nõuandev roll raporti kohta. raportis on terve rida väga häid mõtteid. me oleme raportööridega enam-vähem ühte meelt, eelkõige mis puudutab päritoluriigi põhimõtet, sest vastasel korral ei tööta audiovisuaalteenused sugugi tõhusalt. terve rida teemasid, näiteks äh, kaubanduslik kommunikatsioon, sponsoreerimine, reeglid meedia kirjaoskuse kohta, juurdepääsetavus Euroopa te-, e-, Euroopa teoste edendamine ja nii edasi, need on kõik asjad, mida me saame arutada. ja ma arvan, et mõned selles raport, raportis sisalduvad ideed tegelikult aitavad komisjoni ideed paremaks, komisjoni ideid paremaks teha. kolm probleemi. esiteks erga rolli oluline vähendamine. erga on proua Truppeli poolt täiesti peaaegu välja jäetud ja talle on antud ainult tehnilis-nõuandev roll. põhimõtteliselt on ERGA-l natukene olemas mingisuguseid tehnilisi oskusi ja seega antakse neile ainult see roll näiteks operatiivmehhanismid, päritoluriigi põhimõte ja nii edasi. meil on tarvis tegelikult ergat oluliselt rohkem, meil on tarvis niisuguseid inimesi, kellel on tegelikult ko-, kellel on kogemused kohapeal töötamisega ja seetõttu hoolimata sellest, et kontaktkomitee on igati austusväärne, see ei ole siiski piisav. ja kui me selle ERGA paneme kontaktkomitee kontrolli alla, mis on niisugune hübriidkomitee, siis me tegelikult loome niisuguse olukorra, et tekib, et sõltumatu reguleerijate organ peab olema valitsuse ja poliitikute järelevalve all, aga see tegelikult ei saa niimoodi olla ja see läheb direktiivi loogikaga täiesti vastuollu. nüüd veel üks asi institutsionaalne kord raporti ettepanekus puudutatakse tervet rida niisuguseid teemasid ka, mis komisjoni muudatused, mis komisjoni dokumendis ei sisaldu, näiteks artikkel kakskümmend üheksa, mis käsitleb just nimelt kontaktkomiteed. meie oma ettepanekus kontaktkomiteed üldse ei puudutanud ja seetõttu minu arust ei ole see üldse, see ettepanek ka muudatustele avatud. veel oluline asi on vajadus tugevdada öö, nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil reguleerijate pädevust kui me selle pädevuse reguleerimisega ei ole piisavalt tõsised ja konkreetsed, kui me ei võta kasutusele äh, sõltumatut regulatiivorganit, kuidas me siis saame äh, tegelikult siis reguleerida õigusriigi põhimõtete kohaselt? selle, see on tõesti väga-väga keeruline, sellepärast et Poola uus meediaõigus jääb, seab kahtluse alla reguleerijate sõltumatuse ja seega seab ta kahtluse alla ka meedia sõlt-, sõltumatuse, nii et kui me selles direktiivis ei sätesta sõltumatu reguleerimise põhimõtet, siis ei saa me mitte millegagi äh, sanktsioneerida liikmesriike, kes äh, seavad, kes seavad kahtluse alla regule-, regulaatorite, reguleerijate sõltumatuse ning kolmas punkt, mida ma veel tahtsin puudutada, aga siis ma lõpetan, ütleb kõneleja, on praegu kehtivast mere, menetlusest äh, kas kõrvalehoidmine või erandite tegema, tegemine. Äh, päritoluriigi põhimõttest võivad nad vahetevahel äh, erandeid teha, kui on kolm avalikku huvi avaliku huvi teemat rikutud, aga praegu tundub, et juba üks rikkumine on piisav ja see tegelikult annab liikmesriikidele täiesti võimaluse päritoluriigi sättest erandeid teha, ilma et see tooks neile mingeid sanktsioone kaasa, nii et ma arvan, et selles konkreetses punktis läheb raport liiga kaugele, suur tänu. suur tänu, ma vabandan, et ma teid äh, takistasin ja peatasin tagant, kiirustasin, sellepärast et ees on kuulamine ja me oleme juba ajast maha jäänud. annan uuesti sõna korraks meie raportööridele, aga lühidalt, sest et pärast on meil aega sellest rääkida veel küll ja küll. suur tänu, ma tahaksin tänada kolleege tehtud märkuste eest, suur tänu teile, aga mõned asjad tahaksin veel selgelt välja öelda. mulle tundub, et mõned kolleegid ei ole päris täpselt aru saanud sellest, millest me räägime. me ei taha kedagi, eh, kellelgi võtta ära pädevusi näiteks ergalt või nii edasi. aga nende roll, erga roll peab jääma sõltumatuks eh, organisatsiooniks, aga loomulikult eh, Euroopa liikmesriikide reguleerijatel peab jääma otsustuskohustus loomulikult on nad sõltumatu amet edasi, nõuandeva amet äh, ja meie oleme teinud ettepaneku, et ERGA jah, peab äh, midagi ette valmistama kontaktkomisjoniks, kes siis lõpuks otsustab, kus on liikmesriigid laua ümber. ja see on põhimõtteline erinevus sellele, mille pakkus välja äh, komisjon, tegemist ei ole nimelt valdkonnaga, kus Euroopal on pädevus, vaid liikmesriikidel on pädevus ja sõltumatus kui ma hakkan äh, nüüd äh, sõltumatule organisatsioonile ette kirjutama täpselt seda, kuidas inimesi näiteks äh, lahti lastakse või nii edasi, siis see ei ole enam sõltumatu. formaalsusele sõltumatu struktuur ei kaitse selle eest, et liikmesriigid täidavad kohad ainult oma inimestega ja selline väga karm piirang, nagu komisjon osaliselt on välja pakkunud, äh, näiteks äh, meedia reguleerimisameti lahtilaskmise puhul on minu meelest natukene liiga karm ja sellepärast me oleme väga selgelt ka sisse kirjutanud, et sõltumatu ja ka sisuliselt äh, sõltumatu inimesed peavad selle asja eest vastutama nii et mõned punktid, mille komisjon meie meelest ei ole piisavalt läbi mõelnud, võtame me uuesti esile oma raportis. aga äh, kindlasti äh, äh, olema valmis rääkima detailsemalt sellest kunagi hiljem, sest praegu ei ole aega. ja nüüd, mis puudutab lastesaadetes reklaam, praegu juba on ju piiranguid sellele ja komisjon ei ole hakanud seda sugugi kuidagi muutma ka meie. meie tahame jääda samuti nende piirangute juurde ja kindlasti ei taha me jõuda oma raportiga sellele, et äh, lastesaadetesse tuleb reklaam, vastupidi, lapsi tuleb kaitsta. aga küsimus on selles, kui kaugele äh, me saame minna äh, õhtuse programmi puhul reklaami piiramisega kui saated on selgelt suunatud lastele, siis loomulikult on täiesti selge, et reklaami seal olla ei tohiks ja, ja samad reeglid jäävad kehtima. aga see, kuidas defineerida see, et kas äh, laps, kas mõnel saatel on peaasjalikult lastest vaatajad, noh, see on, see on liiga hägus meie jaoks ja, ja peaks äh, olema võimalik siiski, et äh, et oleks võimalik neid asju võimalik ex-ante süsteemis hinnata, mitte nii nagu praegu ex-post süsteemis. on ju saated, mida väga paljud äh, lapsed vaatavad, äh, mis küll esialgselt on mõeldud täiskasvanutele ja väga raske on sellisel juhul reguleerida. see on ainus põhjus, kus äh, me oleme midagi lastesaadete puhul muutnud Petra Kammervert, suur tänu, ma ei taha siin pikalt rääkida, ütleksin omalt poolt ainult nii palju, et loomulikult ei taha me, me kuidagi hakata mõjutama reguleerivate asutuste sõltumatust, vastupidi. ja et komisjon üritas nüüd justkui öelda, et äh, me peame midagi selle kohta direktiivis ütlema ja see ei ole sugugi olnud nii, varem meil ei olnud ju üldse sellist reeglit seeski arvan ma, et äh, et on mõistlik see praegu lahendada nii ka tänases kontekstis. küsimus on selles, et kuidas äh, reguleeriva asutuse sõltumatus tagada, kas seda tagatakse nii, et me ütleme, et nendel peab olema ka juriidilises mõttes olema täielik äh, sõltumatus, et peavad täiesti eraldi seisma või on võimalik kasutada teisi meetodeid, mis tagavad reguleerijate sõltumatuse ja meie arvame, et tõsiasi, et äh, need reguleerivad peavad olema funktsionaalselt sõltumatud ja see annab tegelikult lõppkokkuvõttes äh, komisjonile suuremadki võimalused äh, menetlused alustada mõnede liikmesriikide vastu, sellepärast et näiteks Poole, Poolas on seaduslikult täiesti eraldi see reguleerija, aga see ei vii selleni, et see reguleeriv asutus, nagu me täna näeme, praegu just eriti sõltumatu oleks, vastupidi ja konkreetse näite juurde jääs võib Poola äh, alati öelda, et meil see asutus on sõltumatu ja loomulikult äh, lähtub sellest direktiivist. aga kui me ütleme, et see peab olema ka funktsionaalses mõttes sõltumatuse asutus, ja äh, liikmesriik võtab vastu mõne seaduse, mis läheb selle vaimu vastu, siis on komisjonil võimalus öelda, et see tähendab seda, et asutus enam ei ole funktsionaalselt sõltumatu ja sellisel juhul on komisjonil palju rohkem vahendeid äh, liikmesriikide vastu kui praegu näiteks Euroopa Kohtu ees. nii et äh, asi on selles, et, äh, et sihikule on võetud küll äh, õige eesmärk, aga lastakse lihtsalt mööda ja hakatakse hoopis kahjustama teisi meil on selliseid asutusi eh, ka Euroopas, reguleerivaid asutusi, kes juriidiliselt ei ole sõltumatud, kuid sisuliselt on täiesti sõltumatud ja me ei tohi hakata neid liikmesriike karistama, kes sisuliselt teevad täiesti õiget asja. ja, ja tõesti, me viskaksime siin praegu eh, lapse koos eh, vanniveega. kolleeg Mihhelson on muidugi lahkunud saalist, loomulikult ei taha mina kellegi tegevust keelustada ega ka info äh, kustutamist taga ajada lihtsalt. aga kui te leiate midagi kusagil meie dokumendis, mis viitab sellele, et me hakkame midagi keelustama ja, ja kelle, mingeid kanaleid sulgema, siis palun näidake mulle seda, seda kohta, sest mina küll ei tea, et meil selline asi siin sees oleks me kindlasti ei taha tuua sisse tsensuuri, eh, sest et keegi meist ju seda ei taha. ja veel sõltumatu eh, ringhäälingute sõltumatu ja meediateenuste pakkujate sõltumatus, siis selles küsimuses see, millest meie räägime, et siseriiklikud eh, reguleerijad on ka need kohad, kes peavad tagama selle, et nendel ei ole mitte mingisugust mõju toimetustele ja sisule, on, on oluline minu meelest on see palju olulisem ja otsustavamgi kui see, et kas äh, nüüd see asutus on juriidiliselt äh, lahutatud millestki või mitte, aitäh. Eh, suur tänu. ma tõesti vabandan, aga me peame minema edasi kuulamise juurde, teil tekib veel võimalus äh, sellest asjast rääkida mõni teine kord, ma tõesti vabandan, aga meil ei ole praegu aega niikuinii vastata, kui teil on lisaküsimus, äkki räägime hiljem sellest asjast? no ei, viis sekundit. jah, need asjad on oma, omavahel seotud. loomulikult minu küsimus puudutas neljakümmet kaht, muudatusettepanekut nelikümmend kaks kaks Euroopa Parlamendi saadikut peaksid olema selles kontaktkomisjonis, ma tahaksin teada, mis sellega on, kes, kuidas nad valitakse, need inimesed? jah, võtame teadmiseks teie küsimuse ja tuleme asja juurde tagasi. vastudes, vastuse te kindlasti ka saate. aga me peame edasi minema selle kuulamise juurde ja võib-olla siis tekib ka meil võimalus selleks. nagu ma enne varem ütlesin, muudatusettepanekute tähtaeg on edasi lükatud. kahekümne esimesel oktoobril Strasbourgis on meil siis võimalus muudatusettepanekutest ka täpsemalt äh, rääkida. aga ma nüüd vabandan äh, kõikide külaliste ees äh,, me oleme tõesti jäänud ajast maha, aga saate ilmselt isegi aru, olles siin saalis olnud, et äh, surve on suur mul on väga hea meel tervitada siin ähm, tänaseks külla tulnud eksperte. ma olen täiesti veendunud, et äh, te äh, saite nüüd aimu sellest eelnevast arutelust, kuhu kaldub parlamendi arvamus, aga ma paluksin siia üles äh, esimesed panelistid, doktor Mark Cole ja, ja doktor Pfeiffer, palun proua esineja vabandab veel kord äh, hilinemise pärast. Ähm, professor äh, Mark Cole äh, võtab täna sõna sellest, mida arvab tema komisjoni seisukohast ja teeb seda juriidilisest va-, vaatevinklist ja keskendub siis direktiivi rakendusalale see on äh, asi ka, mis tuli enne välja meie aruteludest ning äh, räägib täpsemalt siis ka päritolu riigi põhimõttest. pärast seda saab sõna Karl-Nikolas Pfeiffer, doktor Pfeiffer keskendub kahele konkreetsele teemale, Euroopa audiovisuaalloomingu ähm, edendamisele ja kommertsteadete Äh, teemale. pärast seda leiab aset teine voor, äh, siin on kolm äh, kõnelejat, Jeremy Olivier Ofcomist, siis professor Madeleine de Kock Puning Ergast ja Miia Algren Euroopa puuetega inimeste foorumisest, kes asendab täna Alejandro Moledot, kes kahjuks ei saanud osaleda meie kohtumisel ja tema räägib siis audiovisuaalteenuste juurdepääsetõusust. Pro- äh,, doktor Cole, suur tänu, suur tänu kõikidele komisjoni liikmetele ja suur tänu, et andsite mulle võimaluse rääkida teadlase seisukohast äh, sellest visuaalteenuste direktiivist, ma keskendun kahele asjale, nagu te ütlesite, päritolu ja rakendusala, päritoluriigi põhimõte ja rakendusala, aga ütleksin enne veel, et väga palju oleks öelda ka teiste punktide kohta aga kõigepealt äh, sissejuhatuseks siis mõned äh, üldised märkused. kõigepealt me ei tohiks unustada seda, et tegemist on direktiivi ümbersõnastamisega, sellele on täna juba kaks korda viidatud mis tähendab seda, et me jääme tegelikult tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aasta direktiivi juurde ja meedia kontekstis on see siis äh, kuskil eelajast pärit direktiiv aga tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aasta raamistikku ei ole muudetud ja see alus, aluspunktiks on äh, televisioon ilma piirideta. ega see ei olegi väga negatiivne, sellepärast et see direktiiv on olnud suhteliselt edukas ja, ja tegelikult on küsimus, et kuidas see ümbersõnastamine tagab selle, et, äh, et ta jääks nii edukaks ka tulevikus. vaatame tagasi kümme aastat, kui me äh, rääkisime praeguse direktiivi ümbersõnastamisest, siis on üks asi, mida siit kindlasti ei tuleks õppida aastast kaks tuhat seitse nimelt, et kas äh, see praegune ümbersõnastamise ettepanek äh, on õppinud midagi varasemast? raskus oli toona ja on ka täna see, et kuidas praegune direktiiv kohandada tänaste oludega, kuidas see oleks kaasaegsem, et see vastaks praegusele olule, oludele. aga tegelikult peaks meie eesmärgiks olema see, et kuidas need asjad äh, võiksid sobituda kümnendi pärast tegelikkusele, võib-olla isegi parem vaadata kaugemale veelgi, veelgi kaugemale, viieteistkümne aasta taha näiteks. tagada selline tuleviku hambale vastu pidav direktiiv on väga tähtis, nagu ma ütlesin, kui me vaatame tagasi aastasse kaks tuhat viis, kui äh, räägiti tele, äh, piirideta televisiooni direktiivi rakendusala laiendamisest, otsustas Euroopa Kohus oma lahendis, põhimõtteliselt, et äh, üks äh, laiendatud rangendusala video on demand on juba kaetud äh, praeguse direktiiviga, aga samas, kui me vaatame direktiivi täna, siis see ettepanek teha muudatus audiovisuaalteenuse defineerimisele on jällegi kohtuotsus aluseks, kus öeldakse, et põhimõtteliselt ei ole vahet, kes teenuse online'i paneb, see võib olla ka näiteks kirjastaja niikaua, kui tegemist on eraldiseisva teenusega, siis see on audiovisuaalteenus, nii et me peame öö, kindlasti silma pidama sellel, et, et asjad ei aeguks kahe-kolme aastaga, vaid et see direktiiv võiks olla viisteist aastat kehtiv. komisjon on esitanud siin väga õilsaid eesmärke näiteks äh, mõned väga olulised terminid on saanud selgituse, mitte ainult äh, võttes arvesse kohtulahendeid viimase kümnendi jooksul, vaid on mindud isegi kaugemale ja minu meelest see on väga positiivne. ja kui lubate, keskenduksin nüüd natukene sellele, et mida see võib äh, tähendada päritoluriigi põhimõttele tulevikus ja rakendusalal, aga veel enne seda üks märkus, mis iganes äh, lahendust ka otsitakse selle järelevalve, selle direktiivi järelevalve osas, on väga oluline eh, mõelda sellele, et direktiivi ülevõtmine on esimene samm, selle rakendamine tegelikkuses ja see tähendab siis seda, selle rakendamine reguleerivate asutuste poolt otsustab lõpuks ära selle, kuidas see direktiiv, ehm, kuidas selle direktiiviga läheb ja selles mõttes on teretulnud igasugune tihedam koostöö Euroopa tasandil nende reguleerivate asutuste vahel, see on täiesti mõtestatud, sellepärast et me elame ajastul, kus piirid, kuigi loomulikult meedia on liikmesriigiti väga erinev ja asi, millest ollakse huvitatud liikmesriikides on ka erinev, on piirid siiski hägumas, hägustumas ja, ja kadumas nii et äh, tuleme siis nüüd ähm, äh, selle direktiivi rakendusala juurde pärast reformi kahe tuhande seitsmendal aastal vi-, toodi sisse uuendus, nimelt loodi la-, löödi lahku lineaarsed ja mittelineaarsed teenused. ja mõte siis seises selles, et see laiendab oluliselt senist piiritlete televisiooni direktiivi, kuid samas rakendusala puhul oli see siiski natukene piirav. seni, kuni ei olnud meil selgitust selle kohta, et äh, mida see tähendab, et äh, on eraldiseisev video on demand äh, teenus, selleks läks peaaegu et kümme aastat nii et viimase kümne aasta reaalsus on olnud äh, selline, et äh, piiritletud televisioonist üleminek sellele, mis meil on täna, on olnud väga kiire ja on tulnud esile väga selgelt video on demand, jah, selge samm edasi, kuid tänane reaalsus äh, on juba ka läinud vahepeal edasi. ja seega oleks võinud ju mõelda loobuda, et võiks loobuda sellest lineaarse ja mittelineaarse teenuse lõhestamisest ja võib-olla peaks mingisuguse teistsuguse lähenemise võtma seadusandlusele ja mõtlema, et kui suure mõjuga on üks või teine teenus tarbijatele või äh, vaatajatele. valiti aga lähenemine, millega jäädakse siiski lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste juurde, see on täiesti õigustatud, sest kui me vaatame äh, vaatajate arvu, Äh, ja kuigi põlvkonnast vahel on erinevus, siis äh, täiesti tavaline ringhääling äh, omab siiski väga suurt protsenti veel ja mõnda aega see ilmselt nii ka jääb, pikka aega veel ja selles mõttes on täiesti õigustatud, et me jääme lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste eristamise juurde. samas aga, kui me selle lähenemise võtame ja see oli ilmselt äh, Äh, probleemiks ka komisjonides, et kuidas me saame seda siis laiendada uutele meediaväljaannetele, äh, mis ei ole sarnased nendele vanadele lineaar- ja mittelineaarteenustele, videote jagamise platvormid näiteks. ja ainus viis, kuidas seda teha, oli luua uus kategooria, tulen uue kategooria loomise probleemi juurde tagasi hetke pärast. ja veel üks punkt äh, mis oleks võinud tulla kaalumisele kuid arvestades Euroopa turgu, äh, loomulikult oli see mõistlik kõrvale jätta, äh, minna kaugemale äh, visuaalmeediast ja, ja, ja vaadata seda, et ja ka alati raadio ja audiovisuaalteenused kõik, aga see ei olnud mõistlik, nii et see lineaar ja mittelineaarne äh, teenuste eristamine jäi sisse, kuid küsimus on selles, et kuidas seda rakendusala samm-sammult laiendada ja et sellel oleks mingisugune tähtsus ka paari aasta möödudes esimene samm ja see oli ka väga selge samm, mis tuli võtta pärast, kui kohus oli oma lahendi esitanud, tuli ära äh, defineerida, mis asi on audiovisuaalteenus, hea küll. aga me võib-olla võiksime, oleksime võinud mõelda ka kriteeriumite piiramisele audiovisuaalteenuste defineerimise puhul neid kriteeriume muuseas väga palju. audiovisuaalteenus peab öö, täitma ka peamine eesmärk öö, kriteeriumi, see võiks olla väga oluline element, praegu see võib-olla ei ole, võib mingi hetk keegi öelda, et teenusepakkuja öelda, et no aga see ei ole minu peamine eesmärk seda teenust pakkuda, nii et oleks võinud mõelda ka teatud kriteeriumitest loobumisele. teiseks saadete eesmärk Äh, teavitus, meelelahutus ja nii edasi, see võib tekitada väga palju probleeme, et mida see tähendab tänases maailmas meelt lahutada või informeerida. vanas süsteemis oli see väga selge, avalikud ringhäälingud täiesti selgelt täitsid neid era, er, erinevaid funktsioone, aga täna, kui keegi laeb midagi äh, alaregulaarselt Youtube'ist, äh, no mis nad teevad, informeerivad või, või lahutavad veel, mida nad teevad, nii et see on see kriteerium, mis võiks teinekord olla äh, natukene tüliõunaks, aga kõige olulisem kriteerium, mis tulevikus ilmselt rohkemgi kui täna tõusetub üles, nimelt toimetaja vastutus. praegu me võime olla nõus, et äh, see toimetaja vastutus Äh, tagas praegu selle, et väga paljud teenused jäid selle direktiivi alt välja ja õigesti, aga äh, tulevikus ilmselt see muutub järjest vähe tähtsamaks. Äh, kui me mõtleme sellele, mida see tähendab, kas see tähendab siis seda, et sihikule on võetud professionaalne meedia, kus taga on toimetaja või amatöör, kes võtab endale vastutuse teatud sisu eest? või, või millest me räägime lõppkokkuvõttes või on, on see keegi, kes suudab sisu kontrollida? ja mina teeksin ettepaneku, et taanetes tuleks asi selgitada, et see ei ole väga kitsas äh, selgitus, selleks et ei jääks välja meediateenused, mis tulevikus võivad ähm, turule tulla. selle asemel et äh, toodi siis nüüd see, et toodi see uus kategooria videote jagamise platvormid, see on väga hea lahendus, see võib lineaarsete, mittelineaarsete teenuste kõrval täiesti vabalt koos eksisteerida, aga tulemiseks on ka see, et meil on uued boksid, lineaar, mittelineaar ja, ja siis mingi teistsugust tüüpi teenuste ähm, boks. ja küsimus on selles, et kas äh, paari aasta pärast me peame jällegi video, neid bokse juurde tegema, sest et videote jagamitest võidakse ju edasi minna. nii et me peaksime mõtlema üldse, et mida need platvormid, äh, kuidas need on defineeritud, võib-olla peaks tooma sisse kategooria et teenused, mis oma mõjult on sarnase suurusega kui äh, jagatud videod. nii et kas oleks võimalik leida mingisugune selline definitsioon, mis äh, oleks ka tulevikus äh, natukene, tulevikus ka kehtiv? ja tegelikult seal nende platvormide definitsioon on nii lai et äh, keskendu, keskendub praegu ainsale, ainult tänasele mm, äh, formaadile ja tegelikult tuleks seda laiendada, et võtta arvesse ka võimalikke tulevikke formaate. Need uued teenused, äh, jah, need võib-olla, toon siin ühe näite, võib-olla mõned asjad peaksid tõesti olema kõikides boksides kehtivad, kehtima seega ka video jagamisplatvormidele, no näiteks nagu väärtuste küsimus Ehm, vihale õhutamise keelamine ja nii edasi, see peaks kehtima kõikides äh, kõikide teenuste puhul seda tuleks harmoneerida Euroopa tasandil, aga ma arvan, et äh, sellises novaatorlikus valdkonnas, nagu seda on audiovisuaalteenused, peaks liikmesriikidel äh, võib-olla tekkima isegi regule-, ehm, konkurents ehm, seadusandluses, et kuidas nad lähenevad nende uutele teenustele. jah, praegu on valikuid väga palju eh, teenusepakkujatel, kui liikmesriigid lähevad liiga kaugele oma reguleerimisega, siis sellele vastab väga kiiresti ettevõtlus ise ja kolib kuhugi mujale nii et eh, liikmesriikidele võiks anda natukene rohkem paindlikkust. Mm, nii palju siis eh, rakendusalast. tuleksin ähm, päritoluriigi põhimõtte juurde, sellest on täna juba mitu korda räägitud ja esimese lause jätaksin välja, aga ütlen ikkagi ära, nimelt päritoluriigi põhimõte oli enne, on täna ja peab ka tulevikus kindlasti jääma selle direktiivi nurgakiviks. see on väga oluline, kui see direktiiv ka tulevikus midagi peaks tähendama, et lähtepunktiks võtaksime just selle ja selles on kõik pooled nõus. see aga ei lahenda seda probleemi, et mis see päritoluriik siis on ja tõesti see on olnud eh, tegelikult juba kaheksakümne üheksandast aastast eh, problemaatiline. kohus on mitu lahendit andnud selles osas eh, ja pannud paika siis kriteeriumid, kuidas selgitada välja, kes on teenuste eest, teenuste pakkujate eest vastutav. ja praegune ettepanek iseenesest on sobiv, selgitab asja, aga mul oleks üks märkus, see tööjõu kriteeriumi. komisjon on nimelt öelnud, et kui tööjõud on äh, jagatud paljude liikmeriikide vahel, siis otsustab see, kus on enamus äh, tööjõust ja see on objektiivne number, aga kui me neid kriteeriume vaatame, kui tegemist ei ole sellise olukorraga, kus tööjõud on laiali mitmes liikmesriigis, ähm, äh, on tegelikult olu-, on oluline see, kus toimetus ja peakorter asub. aga siis jällegi tekib selles äh, et kui näiteks produktsioonifirma on kusagil mujal osa või üksus, ähm, et kas see on sama tähtis kui toimetusüksus, kui seal on juhuslikult rohkem töötajaid. nii et kõige olulisem on see, et päritoluriigi põhimõtte puhul oleks sisse kirjutatud ka teatud läbipaistvus. nimelt on nimekiri selle kohta, milline liikmesriik väidab, et tal on konkreetselt teenusepakkuja üle jurisdiktsioon nii et seda nimekirja kogu aeg uuendatakse. komisjoni ettepanekus on see, et komisjoni tuleb teavitada sellest nimekirjast ja ja et komisjon saadab selle reguleerivate asutustele. miks see nimekiri ei võiks olla üldse avalik, see ei ole mingisugune ärisaladus ja iga ta-, tarbija peaks teadma, et kas see teenus, mida ma tarbin, kas see on Luksemburi, Belgia või kellegi teise jurisdiktsiooni alt. ja minu viimased kaks märkust üks probleem, mis on tekkinud sellega, et asi on äh, laienenud äh, ka jagatud videoplatvormidele, on äh, uus artikkel kakskümmend üks B. nimelt siin on nõutud seda, et mingis liikmesriigis peab olema peadirek-, peakontor aga tekib küsimus, et sellised platvormid, millel ei ole Euroopa Liidus üldse mitte mingisugust tütarettevõtet, kuid mõjutab oluliselt Euroopa tarbijaid Äh, mis on nende, kas ei võiks direktiivi sisse kirjutada hoopis niimoodi, nii-öelda ekstraterritoriaalsed mõõdet, et kõik, kes on tegevad Euroopa turul, peab täitma neid standardeid. ma ei hakka siin rääkima sellega tekkivatest jõustamisprobleemidest, aga see on mõte, millele tuleks mõelda, vähemalt praegu ma siin ei räägi sellest. ja teine märkus äh,, erandite küsimus kui üks liikmesriik, ühest liikmesriigist äh, lahkub teenusepakkuja teise liikmesriiki, aga saadab oma saateid, kannab üle oma saateid ikka selles esimeses liikmesriigis, siis ta läheb lihtsalt mööda seadusandlusest ja esialgne äh, liikmesriik saab öelda, et äh, ikkagi on see minu jurisdiktsiooni all ja teiseks on siis ette nähtud äh, ajutine erand. liik-, komisjon on küll andnud palju siin, äh, et lihtsustada seda süsteemi, aga minu meelest on ta ikka veel nii keeruline, et tulemuseks on ilmselt see, et reaalsuses, nii nagu ka varem, Äh, ei valita kumbagi äh, lahendust, nii et mõelgem sellele asjale, et kuidas oleks võimalik kiiresti reageerida, ilma et äh, ei tekiks see probleem, millele viitas komisjon hetk tagasi, et asi läheb natuke liiga kiiresti. ja nii palju siis minult poolt alustuseks ja ülejäänud asjadest räägiksin hiljem küsimuste-vastuste voorus ja annan teile ka ühe ülesande. vaadake väärtuste küsimust artiklid kuus, üheksa ja kakskümmend kaheksa A iga kord räägitakse siin äh, põhiväärtustest ja sõnastatakse seda iga kord erinevalt, äh, rass, äh, etniline pärand, seksuaalsus ja nii edasi ja nii edasi, igal pool on see defineeritud erinevalt, palun ühtlustage see, aitäh. Thank you so much for this very interest-, inspiring <laughs> speech and also very interesting. aitäh, väga huvitav e, ettekanne ning väga asjalik viimane ettepanek. olen kindel, et, et saame seda kaaluma. nüüd aga tahaksin anda sõna doktor Karl-Nikolaus Vaibrile, meedia- ja kommunikatsiooniõiguse professor Kölnist. vabandust, et ma ei, ei tutvustanud teid õigesti enne, doktor Marko on meedia- ja telekommunikatsiooniõiguse professor Luksemburgi ülikoolis. nüüd aga vaatame lähemalt äh, audiovisuaalteoste edendamise küsimust ning kommertsteateid. aitäh, proua ettekandja! ning äh, tänan võimaluse eest esineda teie ees. mul paluti rääkida kvootide regulatsioonist Euroopa teostega seoses ning reklaami reguleerimisest. mõlemad teemad nõuavad, et me räägime lühidalt ka reguleeri-, regulatsiooni kontseptsioonidest ning nende sobivusest tulevikku. mis puudutab kvootide regulatsiooni, esimene punkt siis, kas praegune ettepanek arendab direktiivist eh, valitud lähenemisviisi ja laiendab seda, kui me vaatame Euroopa teoseid ja mõtleme lineaarsetele teenustele, siis eh, siis äh, loomulikult oleks võimalik neid teoseid äh, pakkuda ka muudes teenuste, muudes, muudes teenustes. jääb see valdkond kultuuri erandi valdkonda liikmesriikidele, sest siin on tegemist äh, niisuguste saadetega, mis mis, mida on võimalik reguleerida, muuhulgas ka turutõrke olukorras kvootid on, kvoote on võimalik kasutada olukorras, kus on vaja soodustada teatud sisu pakkumist ning äh, turg seda ise ei tee. kvootide lugem-, lubamine eeldab seda, et me ütleme, et äh, kvoodid on sobiv reguleerimisviis teatud valdkondades, teatud äh, tingimustes no kas kvoodid saavutavad oma eesmärgi või mitte, selle kohta selgeid andmeid ei ole. komisjoni ettepaneku artikkel kolmteist, selle kahekümneprotsendiline määr, on täidetud äh, paljude tellimisteenuste puhul ning seetõttu ongi välja pakutud kolmekümneprotsendiline määr ning äh, see näitab või tundub osutuvat sellele, et turumehhanismid toimivad ka nende teenuste osas, mis, mille osas varem ei olnud määru kehtestatud. mis puudutab Netflix kvooti, see on küsimus, mida meedias on palju käsitletud, siis äh, tundub, et see, see kartus on põhjendamatu. ebaselge on praegu äh, veel see, mida peab teenusepakkuja tegema selleks, et äh, niisugusi te-, teenuseid pakkuda. komisjoni ettepanek ei ütle meile, kas peaks olema mingi kataloog välismaistest teostest, nagu mm, mõned äh, teenusepakkujad praegu seda praktiseerivad, kas sellest oleks piisav nõuete täitmiseks, noh, minu meelest see, see on küsitav. nii et äh, mõistlik oleks selgemalt lahti kirjutatud, mida see pakkumine tähendab, et äh, asja mitte jätta turule otsustada. ma ei ole kindel kas teoste märgistamine on piisav, aga see märkimine kindlasti hõlbustaks nii tarbija kui teenusepakkuja ülesandeid. nüüd reguleerivad asutused ja teenusepakkujate finantsvõimaluste laiendamine. kõik, mis on tarbija huvides Mm, see võib, tarbija huvid võivad piirata atraktiivset teetriaega ning äh, siin peab seda põhimõtet silmas pidama. Äh, selles mõttes võiks ette kujutada regulatsiooni, mis äh, keelavad liigse reklaami edastamise kuumal eetriajal. ning punkt seitsekümmend seitse puudutabki seda tarbija huvide ning teenusepakkujate huvide tasakaalustamist. lisaks on niisugust, niisuguse regulatsiooniga seotud teatud riskid ka autoriõiguse osas ning direktiiv ei käsitle küsimust sellest, et et arvestada tuleb ainult äh, siseriik, ei, ei ütle meile, et arvestada tuleb ainult siseriiklikku autoriõigust. ning äh, siin oleks ka suurem selgus teretulnud. nüüd praegust olukorda toetavad liikmesriigid, aga ma ei tea, kas see lineaarset lähenemist sisuliselt toetab või mitte e,. niisugune eristus lineaarsete, mittelineaarsete teenuste vahel. siin võiks tekkida tulemused, dereguleerimine on meie kasutajale üksnes piiratult kasulik või, või samas ka võib-olla piiratult üksnes teda kahjustab. siin tuleb arvestada ka meedia arenemist. väheveenev on komisjoni ettepanekus see, et ühtlustatud regulatsioon, mis ei sisalda kvantitatiivseid piiranguid, tellitavale reklaamile. sest äh, niisugune tellitavate teenuste puhul katkestavad reklaamid on praktika, mida me väga palju näeme. kui me sellest ei räägi, siis peaks vähemalt selgelt äh, määratlema, kas äh, kasutajal peaks olema õigus ka blokeerida tehniliselt see ka olukorras, kus kvantitatiivseid piiranguid kehtestatud ei ole ning signaali terviklikkus on siin oluline teema. et kas kvantitatiivselt, kas see peaks nüüd kehtima ka kvantitatiivselt mittereguleeritud teenuste puhul, eh, siin tõusetub minu jaoks küsimus. liberaliseerimine toote esitluse osas, eh, see on küsimus, mida peaks arutama kõigepealt tuleb siin tervitada seda, et tellitavad teenused on komisjoni ettepanekus eraldi käsitletud. samas ei ole selge, kas kõik tellitavad teenused, näiteks Youtube kanal, kui näide tuua, selle raamidesse jäävad, sest äh, direktiiv räägib teenustest ning äh, teenuste all mõistame reeglina kommertsteenuseid, äh, samas kasutajate kanalid ei jää automaatselt selle määratluse sisse ning see puudutab ka kasutajale suunatud pakkumisi ning pakkumisi, mis on suunatud noortele. ma puudutan veel kord neid äh, product hoods äh, ning saksa keeles ei ole sellele mõistele head äh, tõlget ning samuti ka, ka õppevideod, tutorials inglise keeles. Need ähm, formaadid on kättesaadavad tasuta ning ei, neid ei käsitleta automaatselt reklaamina. ning siin oleks mõistlik määratleda, millise, kui, kui kaugele kasutaja mõiste siin ulatub ning kas asja mõte on siin taolise video puhul näiteks selles, et toodet selgitada, selle kasutamist hõlbustada, see aitaks meil äh, lihtsamini määratleda, kas tegemist on kommertsteatega või mitte või kasutaja poolt võib-olla äh, toodetud videoga. see on oluline minu meelest. ning see, see võimaldaks meil seda, seda valdkonda piiritleda täpsemalt. toote esitluse küsimuste regulatsioon peaks kehtima minu meelest ka kasutaja toodetud sisule ning ning muudatusettepanek kolmkümmend kuus, seitsekümmend kolm, kuuskümmend kolm on minu meelest paremad kui komisjoni enda ettepanekus sisalduvad ettepanekud ning mõistlik oleks neid minu hinnangul kaaluda. mis ei ole mulle päris selge muudatusettepa-, muutvas eh, direktiivis puudutab sponsorlust ja tooteesitlust, et eh, need on eraldi kategooriatena praegu määratletud, üks, ühe regulatsiooni ei kehti teisele, eh, võib-olla sain ma millestki valesti aru, aga see tundus natuke kentsakas. mis puudutab tooteesitluse lihtsustamist, eh, siis see mõjutab meediateenuste kvaliteeti, sellepärast et ka tasuta saadavate teenuste puhul me näeme, Äh, eelistatakse neid, kelle tooted on kättesaadavad ning siin räägime me ühtlasi ka redaktsioonilisest vabadusest ja selle vaikimisi mõjutamisest ning mis, ning see soodustab äh, massidele suunatud äh, teadete tootmist. Euroopa regulatsioon nõuab seetõttu riikidelt või annab neile võimaluse reguleerida ka avalikust huvist lähtuvaid äh, teenuse pakkumisi, aga äh, punkt kolmkümmend kaheksa ettepanekus ning punkt seitsekümmend koos puudutavad seda artikkel üheksa A muutvas direktiivis on see norm, millele seal viidatakse. kolmas punkt regulatsiooni kontseptsioon. komisjoni ettepanek laiendab direktiivi rakendusala ning see oli ka kavas ning sellest jääb mulje, et lähtutakse sellest, et teenused sulavad kõik ühte, muutuvad sarnasemaks, aga samas ei ole see komisjoni ettepanekus äh, päris selge, et kõigele kehtib siis nüüd nii-öelda kohtadele viidud regulatsioon see puudutab näiteks audiovisuaalse meediateenuse eristamist, kus äh, räägitakse siis toimetuse vastutusest ning äh, selle mõiste kohta juba kuulsime eelkõnelejalt, siis on videoplatvormide õigus, kus ei ole eh,, regulatsioon, kus ei ole toimetuse vastutust, aga kus on kontrollfunktsioon, mis puudutab juurdepääsu ning kolleeg Paul tundus liikuvat selles suunas, kui ta rääkis sellest, kuidas me peaksime määratlema toimetuse vastutust. seoses juurdepääsu küsimustega ning lõpetuseks ka kasutaja toodetud sisu olukorras, kus kasutajal on vastutus, aga, aga ta jääb igal juhul komisjoni ettepanekust praegu välja ning siin olen seisukohal, et tasub kaaluda praegu kõlanud ettepanekuid. kolmkümmend viis, seitsekümmend kolm punktid näiteks, et äh, teiste teenuste kohta kehtiv regulatsioon oleks ka siin kohaldatav, sellepärast et ainult niimoodi tekib meil see võrdsete tingimuste olukord, mida komisjon soovib. olulised äh, pakkumised äh, millest ei räägita ettepanekus, online-mängud, kasutajate platvormid näiteks, ja samas on need praktikas olulised. mina olen aru saanud nii, et ettepanek on kavandatud piiratud ulatusega, arvestades olemasolevat äh, regulatsiooni direktiivis, aga kui me tahame kehtestada regulatsiooni, mis vaatab tulevikku, siis peaksime äh, andma endale aru, et eh, siin on reguleeritavate valdkondade kõrval valdkondi, mis eh, sisuliselt eh, langevad varsti kokku reguleeritavate valdkondadega sisu poolest juba mitte kahekohalise aastate arvu jooksul, vaid kiiremini. no loomulikult meediavälja areneb kiiresti ja regulatsioon areneb aeglasemalt, see nõuab enesereguleerimist. kas toimub see läbi ERGA, kas läbi kontaktkomisjoni ja ERGA, sellest ei pidanud mina rääkima, aga igal juhul praeguses direktiivi ettepanekus on puudu selged põhimõtted selle enesereguleerimise korraldamiseks, seetõttu kahtlen ma natukene, kas see enesereguleerimine saab olema nii Äh, edukas, nagu loodetakse. lubage, ma räägin veel kahest väikesest asjast, mis puudutab muudatusettepanekut. kõigepealt signaali terviklikkus ning, ning single spots küsimus. Single spots osas olen äh, kahel, kahtleval seisukohal, kas see on mõistlik äh, ning äh, sellepärast, et see võib tegelikult õõnestada tarbijakaitset teatud olukordades, me peame väga tähelepanelikud olema, et siin kuritarvitusi aset ei leiaks. signaali terviklikkuse osas näen taustana seda, näen ja õigusega seda, et äh, on väga keeruline formuleerida norm, milles autoriõigus, mille uurimisega ma tegelen näiteks praegu WIPO lepingute osas eh, seda kaalutakse. ning eh, selle formuleeringu otsimisel peaks arvestama WIPO-s toimuvaid arutelusid, eh, et ei pandaks kirja sisuliselt tühja normi, mis on suunatud liikmesriikidele, aga mida rakendada ei ole võimalik. aitäh! Thank you so much also for the respect, precise respect of time. <laughs> allora, ora darei una, direi un aitäh ja ma tahaksin nüüd umbes viisteist minutit pühendada küsimustele ja siis kuulame ära vastused ja kui see on tehtud, siis jätkame teise paneeliga. kas on mingeid konkreetseid selgitusi, palu, palveid või midagi sellist? ei aitäh, kõigepealt tänan meie mõlematele ettekandjatele. väga asjalikud ettekanded olid, professor Palver. mõistan teie kriitikat ning äh, ka meie nägime probleemi selles, et teatud valdkonnas, valdkonnad jäävad selle praeguse ettepaneku rakendusalast välja, näiteks video jagamisplatvormid, äh, need igasugused VPG platvormid, platvormid, mis on juba teleritesse integreeritud. probleem, mis sellega seoses, mida me nägime, oli, et meil ei ole praeguses audiovisuaalteenuste direktiivis mida, mingit punkti, millega seda saaks ühitada või millest lähtuvalt saaks, saaks neid hõlmata. et kui teil mingi mõte tekib ku-, kuidas neid oleks võimalik siis äh, lõimida sellesse audiovisuaalmeedia, meediateenuste äh, direktiivi, siis äh, oleks meil väga hea meel ja komisjonil tõenäoliselt ka seda kuulda, sest ka komisjonil paistab, ei tulnud mingit mõistlikku mõtet selle reguleerimise kohta pähe. nii et kui teil oleks ettepanekuid, kuidas oleks võimalik need valdkonnad tuua AVMS direktiivi äh, rakendusala, see võib olla e-kaubanduse või telekomi pakettide direktiivide kaudu reguleerida, aga igal juhul meie lähtusime praegu AVMS direktiivist. ent äh, jah, olukord, kus neid üldse ei puudutata kuskil, on kindlasti taunitav, oleks taunitav. mis puudutab äh, reklaami, ja reklaami selget teavitamist ning kasutajate toodetud sisu, siis tõesti siin me näeme äh, olukordi, kus mingi noor äh, sisuliselt äh, räägib mingist kosmeetikast ja see ei ole otsekui reklaam, aga samas seisab tema taga suur ko kosmeetikatootja, kes annab talle kõik need tooted kasutada ja nii edasi, nii et sisuliselt on see nii toote esitlus kui sponsorlus ja nii edasi ja nii edasi, nii et äh, reklaam peaks olema sellisena selgelt tuvastatav. et jah, tõesti, siin on tegemist reklaamiga ja see ei ole mingi objektiivne esitlus mingi noore poolt, kellele lihtsalt see toode meeldib, vaid sisuliselt äh, on meil tegemist siin hoopis mingi muu asjaga taolises olukorras. ning äh, siin kindlasti peaksid samad reeglid kehtima kõigile turuosalistele. Altre domande? Ehm veel sõnasoove? mina tahaksin teada saada, kui me räägime seda tulevikku vaatamise laiendamisest, tehnoloogiatest, mis järjest uuenevad ja samuti täienevast vastutusest, mis võib-olla praegusel hetkel ei ole veel isegi võimalik, see kõik vajab defineerimist mina tahaksin teada, mida te arvate sotsiaalvõrkudest, sotsiaalsetest võrgustikest, kas te arvate, et me peaksime nendega tegelema, mis puudutab siis sotsiaalvõrkude sisu? no võtame näiteks Facebooki. siis ka autori, autoriõigused ja need on natukene teistsugused asjad muidugi, aga näiteks nende, mis puudutab siis host imist ja mitte host imist, kuidas me sellevahelise silla loome või rajame? see definitsioon tegelikult ei ole väga selge siiamaani, on teil ehk mingeid definitsioone? ja siis äh, kaasreguleerimine, kaasreguleerimine on ka asi, millega peaks hoolega tööd tegema. kas te arvate, et meil on tarvis suuremat kindlust selles valdkonnas? Äh, mis puudutab äh, siis kõiki äh, reegleid, mis on toodud välja direktiivides ja Euroopa Liidu liikmesriikides kehtiva, kehtivaid reegleid, mis te arvate sellest? Eh, eh, praegu eh, Trupel, Helge Trupel. Yes, thank you, I would like to come back. mina tuleksin tagasi selle mm, kasutajate poolt loodud eh, videote juurde, kui näiteks siis inimesed sellises isetehtud videos reklaamivad mingeid meigitooteid. see on tegelikult äärmiselt prakt-, praktiline küsimus, see tuleb tõesti tegelikust elust ja kelle kohustus on seda kontrollida, kas siis kasutaja või platvormi ja kui see on platvormi kohustus, siis kuidas see asi tegelikult töötab? et võib-olla te võiksite natukene seda meile tutvustada, mida tegelikult see igapäevaelus tähendab ja kaasa toob Ich ähm, fange an. alustan teie küsimusest, proua raportöör, selle kohta, kuidas need platvormi direktiivi rakendusalasse tuua. no äh, paljuski on see seotud äh, toimetuse vastutusega. siin on juba räägitud sellest, et see mõiste ei ole päris nii selge, nagu ta kümme aastat tagasi tundus olevat. meil on päris palju valikuprotsesse, mis ning kasutaja tasandil, kanali valiku tasandil, toodete sidumisel, meediateenuste pakkumisel, näiteks äh, läbi selle, mis võrgupakkuja seda levitab, aset leiavad. ning tõenäoliselt me näeme peagi ka Euroopa Kohtu otsuseid, milles seda toimetuse vastutust laiendatakse laiemale sellest, mida me praegu veel mitte ühte sulanud äh, meediaturul näeme. nii et äh, me peaksime mõtlema sellele, mis, e, e, mida see toimetuse vastutus tähendab kümne aasta pärast äh, praeguse regulatsiooni taustal, et, et mingid asjad, mida me juba turul näeme, ei jääks reguleerimisalast välja ning asi, mille üle praegu toimuvad väga aktiivsed vaidlused äh,, ning see on ka asi, mille üle väga aktiivselt vaieldakse ja seetõttu on mul väga raske siin mingit äh, näiteks kolme ettepanekuga välja tuua, tulla, mis kõik äh, küsimused lahendaksid, mul lihtsalt ei oleks piisavalt aega muidugi selle jaoks ka. teine küsimus, mis on sellega seotud, see puudutab sotsiaalmeediat ja samuti ka enesereguleerimist ja koosreguleerimist kui meil on mingi videoplatvorm teenus või nende teenuste praktika, mida me reguleerima hakkame, siis peame me teadma, mis, mis põhimõtetest äh, lähtuvalt siis teatud olukordades tuleks sulustada mingi teenus, kustutada mingid andmed ja nii edasi ja nii edasi. ning äh, ma kardan, et äh, ka inimväärikuse ohustamisega seoses, näiteks vihakõne, on siin väga keeruline niisugune, niisugust eneseregulatsiooni kehtestada, sest äh, siin võiks ühelt poolt tekkida olukord, kus liiga palju hakatakse kustutama andmeid mingis hirmus või siis hakatakse liiga ettevaatlikult kustutama. ning äh, ainus võimalus, mida ma siin näen, on, on see, et meil peaks olema koosreguleerimine, mis toimib niimoodi, et reguleerivad asutused üheskoos ning äh, lepivad kokku selle puudutatud isikuga mm, siis meetmed, mis on piisav, mis ei, ei lähe liiga kaugele, aga ei ole ka ebapiisav My, um, um, points, I would, I would... kuna te juba enamikele küsimustele tegelikult ära vastasite, siis ma pean, üritan rääkida, kuidas sellele läheneda. esiteks, kui me hoiame kriteeriumiks toimetaja vastutuse, siis peab see olema selgelt defineeritud. põhimõtteliselt võib seda selgitada põhjenduspunktides, aga siin on ka väike oht, sellepärast et toimetaja vastutusel on tegelikult juba pikk ajalugu. võib-olla siin oleks lahendus selline, et platvormid jäävad kuskile e-kaubanduse ja telekomi pakettide vahele. päris täpselt ei oska öelda, kuhu, sest et nad on pidevas arengus. võib-olla me võiksime mõelda teatavate aluspõhimõtete kasutuselevõttu ja need kehtiksid teenusepakkujale sõltumata sellest, kas nad kuuluvad siis selle direktiivi rakendusalasse või e-kaubanduse direktiivi rakendusalasse. ja need oleksid horisontaalsed, hõlmaksid kõiki kolme ja võib-olla kui me alustaksime AVSMD-st, siis oleks sellest kasu. ja alustame sellest, et toimetaja vastutus on see, et toimetaja on see, kes otsustab ja missugust sisu levitatakse. loomulikult niisugune inimene peab äh, kuulama ära teised osapooled, vähemalt vanasti see oli niimoodi, aga nüüd on asi muutunud, samas aga põhi aluspõhimõtted, mittediskrimineeriv lähenemine ning samuti võimaluse andmine olla kohal vaataja ja sisu tootmise vahel on põhimõtteliselt niisugused asjad, mille alusel võiks luua kuskil paar-kolm-neli äh, aluspõhimõtet, mitte diskrimineerimine, võrdsed võimalused, siis me jääksime kusagile tehnilise korralduse äh, noh, näiteks nagu tehniline Eh, tehnilise korralduse ja eh, sisu valdkonna korralduse vahele. see tähendab siis seda, et eh, näiteks videojagamisplatvormidel tagatakse, et juurdepääs sellele platvormile ei piirdu ainult näiteks makse tugevate maksjatega või siis kellegagi, kes on kuidagi muul moel selle ettevõttega seotud. ma arvan, et võimalusi on olemas, aga see kahtlemata tähendab väga suurt sammu edasi ja see tähendab seda, et me peame kaasama teatavad aluspõhimõtted ja vastavalt siis sellele, missuguse direktiiviga need seonduvad, võib neile teha teatavaid muudatusi. võtame nüüd siis sotsiaalsed võrgustikud, sotsiaal öö, suhtlusvõrgud, neid ei ole vaja isegi nimetada, aga võib-olla traditsioonilises rollis mm, algatuseks võib-olla telekommunikatsiooni alla oleks nad jäänud praeguses mõttes võib-olla pigem eh, video jagamisplatvorm. oluline on siiski meeles pidada, et eh, tegu peab olema audiovisuaalse, visu-, audiovisuaalse teenusega sotsiaalvõrgustikes ka jagatakse nüüd juba audiovisuaal meediat ning küsimus selle kohta, et kes peab kontrollima, ma ütleksin, et kui see reegel on olemas, siis see on juba esimene samm edasi. nüüd teine samm, mis toimub siis, kui keegi reeglitest kinni ei pea ja siin tõesti võib tekkida erinevaid probleeme. kui näiteks videojagamisplatvorm ei oma piisavat süsteemi, et ta saab sisupakkujale ja ka, kasutajale või kõike reeglite kohaselt tagada ja kui ei ole ka piisavat üleslaadimisvõimekust, äh, kui ei ole võimalik äh, pakkujal teenusepakkujal teenuse pakkumist peatada, kui asjad ei ole korralikult täidetud, aga küsimus on ju selles, et neil ei ole võib-olla piisavalt neid meetmeid, mis tagavad, et sellised asjad ei juhtuks. mina seda tegelikult direktiivis reguleerima ei hakkaks, sest et selle jaoks on meil järelevalveasut-, asutused, me võtame oma direktiividesse sisse vajalikud reeglid ja põhimõtted ja siis me anname järelevalveasutusele pädevuse seda reguleerida. ja seda on tegelikult juba arutatud, juba praeguses raamistikus väga paljud liikmesriigid võiksid ise võtta meetmeid kas siis teenusepakkuja vastu, kes pakub niisugust kommertssisu. praegusel hetkel seda ei toimu, sellepärast et äh, reguleerivatel asutustel on muud teha. mina tegelikult võib-olla liiga palju ei pööraks tähelepanu sellele küsimusele, kuidas asi jõustub, see jääks pigem äh, reguleerijate otsustada ja viimane asi, mis ma tahan öelda, et kaasreguleerimine on tegelikult kõige parem lähenemine isereguleerimisele, kui on teatavad isereguleerimise standardid, mida tuleb täita, aga neid ei täideta, siis võib pildile ilmuda kaasreguleerimine, näiteks võib-olla äh, regula-, reguleerivate asutuste näol ja mitte miski ei takista ka Euroopa tasandil öö, äh, reguleerimisasutustel omavahel koostööd teha. näiteks mis puudutab alaealiste kaitset, siis väga paljud, äh, äh, väga paljud liikmesriigid jagavad seisukohti, kuidas juhtida tähelepanu ebasobivale sisule ja seetõttu liikmesriigid võivad kas siis võtta vastu omad, omad seisukohad või leppida mõningates küsimustes Euroopa tasandil kokku. suur aitäh! see oli tõesti väga huvitav sõnavõtt ning ma olen nõus absoluutselt kõikide asjadega, mida te ütlesite, ma arvan, et siin tegelikult on tõesti põhjust vaadata, meil on kahtlemata vaja rohkem kindlust, mis puudutab põhimõtteid, reegleid ja lähtealuseid. ma usun, et see nõuab veel läbivaatamist, me peame olema üsna üsna-üsna ettevaatlikud selles osas, kuidas, kuidas raportöör äh, sellega edasi läheb ja nüüd ma annan sõna meie järgmisele kolmele panelistile ning kutsun siis siia meie järgmised kolm eksperti. nii, härra Jeremy Olivier äh, internetipoliitikate juht, tema räägib äh, eelkõige alaealiste kaitsest ja siseriikliku reguleerija seisukohast lähtudes, äh, siis proua Madeleine Del Coq, ERGA äh, president ja tema räägib ERGA rollist ja reguleerijatest, seega me vaatame neid punkte veel põhjalikuma tähelepanuga ning meil on härra Moledat ei ole, kuid tema asendaja Euroopa äh, Puuetega Inimeste Foorumist ja raportööriga me oleme juba kohtunud. oleme rääkinud juurdepääsust. ma suur aitäh, mul on tõesti väga suur rõõm siin viib-, viibida ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi nimel ma tänan, et te võimaldate mul siin juurdepääsetavusest rääkida. nagu te võib-olla teate, Euroopa Puuetega Inimeste Foorum on äh, katusorganisatsioon, mis esindab umbes kaheksakümmend miljonit Euroopa Liidu puudega kodanikku, see on inimõiguste organisatsioon ning puudega inimeste konventsioon. Te võib-olla isegi ei tea, et see on esimene Euroopa konventsioon, mis kaasab ka IKT küsimused ning me oleme ratifitseerinud selle konventsiooni. nüüd kuulub on selle ratifitseerinud juba sada kuuskümmend kuus riiki kõikjal maailmas, viimane neist oli Island. juurdepääs meediale on tingimusteta õigus ning see on seotud võimalusega kasutada oma väljendusvabadust, sellepärast et kui ei ole võimalik informatsioonile ligi pääseda, siis ei saa ka osaleda ühiskonnas täieõigusliku ühiskonnaliikmena. seega on igati selge, et need teenused, mis on avalikkusele kättesaadavad, peavad olema kättesaadavad ka puudega inimestele ja seetõttu on tarvis teatavad miinimumstandardid välja töötada puuetega inimeste jaoks, nagu me kõik teame. palun järgmine slaid, ütles kõneleja vahepeal. praeguse AVMSD räägitakse ju järk-järgulisest juurdepääsust meediale ning mõned nendest juurdepääseta, juurdepääsetavuse küsimustest on ka telekommunikatsioonipaketis sees, aga üldiselt on kõik need määrused siiamaani olnud küllaltki pehmed ja leebed ja meie oma foorumis olime pisut mures, kui art-, artikkel seitse direktiivist välja jäeti, komisjon võttis selle välja ja siis me olime ka mures kui Euroopa juurdepääsetavuse aktist võeti välja audiovisuaalsed teenused, me üritasime kogu aeg selgitada, miks seda vaja on. nii, siin ma tahaksin nüüd näidata teile, kui mõni aeg tagasi, ütleme, trükkisite e, sisse sõna e, puudega inimene, siis ilmus niisugune mustvalge pilt e, ratast toolist ja hädavaevalt oli näha, et keegi seal toolis ka istub, see oli põhimõtteliselt üle see, mida räägiti äh, või missugune oli kuvand puudega inimesest, aga kui te äh, meedia äh, vaatajaskond sisse trükite, siis tuleb niisugune pilt neljast rõõmsast mehest, kes vaatavad jalgpalli. oluline siinkohal on rõhutada, et juurdepääs on vajalik mõningatele inimestele või oluline, aga tegelikult peab see olema tagatud kõigile. ma seletan pisut põhjalikumalt hiljem. meil on kogu maailmas niisugune olukord, et rahvastik järjest vananeb, aga inimesed muutuvad see-eest järjest aktiivsemaks, nad on ka vanast, vanast peast üsna aktiivsed ja kasutavad järjest rohkem info- ja kom kommunikatsiooniteenuseid Euroopa Komisjon kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal korraldas mõned uuringud ja me nägime, et tänu sellele määrusele on juurdepääsetav sisu ja selle hulk kasvanud, kuid mitte piisavalt. näiteks rääkides subtiitritest, enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatakse siiski mingit sortigi subtiitreid, aga mõnel pool kasutatakse ainult tõlgitud sisu jaoks subtiitreid. mõnel pool on neid kasutusel rohkem, sada protsenti on näiteks äh, Ühendkuningriigis, Hollandis. nüüd, kui me räägime viipekeelest, siis enamik riike viipekeeles üldse mitte mingisugust juurdepääsu ei korralda. juhtivaks äh, näiteks, heaks näiteks on Portugal. Portugalis on kolm kanalit, kus äh, seitse kuni kuuskümmend protsenti sisust on varustatud ka viipekeelse tõlkega. tuleme pärast selle juurde ka tagasi, nüüd mis puudutab audiokirjeldusi, siis täpselt sama lugu väga paljudes riikides ei ole mitte midagi, võib-olla üks-kaks äh, telesaadet aastas aga üldiselt on audiokirjeldused väga-väga kiiresti arenemas ja kasvamas ning siin on äh, juhi positsioonil Ühendkuningriik, kus juba väga mitmed meediateenuste pakkujad on hakanud oluliselt rohkem kasutama e, audiokirjeldusi ja reguleeritud paika pandud kvootidest on need juba üle läinud viisteist kuni kakskümmend viis protsenti. nüüd, mida ei ole nimetatud, on subtiitrid, subtiitrid, mida on võimalik kuulata, kui ei ole võimalik lugeda, kui inimene ei näe lugeda, Soomes näiteks on niisugune asi kasutusel, seda, sellest ei ole veel piisavalt infot, kui ma, siin te näete mõningaid ikoone ja need ikoonid tegelikult ei ole veel Euroopas standardsed, neid kasutatakse minu koduriigis Rootsis. nüüd rääkides edasi juurdepääset, juurdepääsetavusest, siis räägime me alati ka kvaliteedist, kvantiteedist ja hindadest ja ma tahaksin tuua teile hea näite väike kohalik kanal, Katalaani televisioon, Catalan TV, kakskeelne. Nemad äh, toodavad äh, subtiitreid kõikide nii kurtidele ja äh,, kurtidele ja äh, viletsa kuulmisega ilim, inimestele, kuulmispuudega inimestele äh,. seal on kirjeldatud äh, erinevaid heliefekte ja nii edasi. samuti kaheksakümmend protsenti on äh, kuulatavad subtiitrid ning kas te kujutate ette, et see maksab vähem kui üks euro minutis? Hispaanias ma kuulsin viisteist eurosenti minut. nii et ma arvan, et see ei ole sugugi nii kulukas, seda on võimalik teha. Nad on kusjuures pioneerid ka mõningates muudes sarnastes teemades, näiteks igapäevane viipekeelde tõlkimine ja nii edasi. rõhutan veel ükskord, et Portugal on tõeline teenäitaja viipekeele kasutamisel väga karm määrus tuhande üheksasaja üheksakümnendast, üheksakümne kaheksandast aastast Portugalis kehtib, aga nad isegi on läinud juba kaugemale, kui selles määruses sätestatud määrad ette näevad. nüüd EPRA uuring, see on siis Euroopa regulatiivorganite platvorm, nemad näitavad väga huvitava uuringu tulemusi, see oli võrdlev uuring, kus on võimalik siis näha, kuidas on määrused ja regulatsioonid Euroopas erinevad. mõned äh, räägivad sellest, kuidas edendada seda teenust, kui inimestel on võimalik vaadata ainult paari-kolme saadet aastas, siis nad peaksid ka tõesti teadma, kuidas ja millal nad neid vaadata saavad. lisaks puudutatakse siin ka äh, lahendusi täiendava rahastamise saamiseks, näiteks Rootsis, kui äh, soovitakse riigi rahastust filmi tegemiseks, siis peavad olema olemas ka subtiitrid, sellepärast et siis on võimalik ja siis on võimalik toota film koheselt subtiitritega või audiokirjeldusega ja see ei lähe midagi täiendavat maksma. nii et niisuguse nõudlusele tähelepanu juhtimine on väga oluline. nüüd ma tahan regulatiiv järelevalveasutustest rääkida, sellepärast et nemad on siin väga võtmetähtsusega osaleja. ma nimetasin EPRA olulist uuringut. Neil on olemas ka vajalik võrgustik, kus levitatakse uudiseid, mis toimub, siis on meil ERGA, ERGA-st räägime ka natukene hiljem. Neil on olemas juurdepääsetavuse rakkerühm ja, ja nemad tegelevad praegu sellega, et nad vaatavad nii-öelda väärtuste ahelat. mõningates kohtades, nagu on teada, on olemas juurdepääs, näiteks nagu kahe tuhande neljandast aastast juba on Rootsis kasutusel äh, subtiitrid, mida loetakse, aga ikkagi ei ole nad kuskile jõudnud omadega, sellepärast et selle kasutamine on niivõrd keeruline ja tehniliselt maha jäänud ning samuti on puudu terve rida muid tingimusi nende paremaks kasutamiseks. sellepärast ongi meil tarvis Euroopa juurdepääsetavuse seadust, tagamaks, et need võimalused kättesaadavust tagasi tegelikult kuidagi ka tarbijani jõuavad. ja kui me jällegi subtiitrite juurde tagasi läheme, siis probleem on ka kvaliteediga. kui öö, kõnekiirus on liiga kiire, siis ei ole lihtsalt võimalik neid jälgida või siis vastupidi, kui subtiitrid on niisugused ebakvaliteetsed, et äh, ei ole võimalik tegelikku tegevust ja subtiitrid, subtiitrid ajaliselt kokku viia. ja sellepärast ongi väga oluline kogu selle ahela järelevalve terve rida häid näiteid on olemas erinevatest kohtadest ja neid me võime teile ka jagada inimõiguste seisukohast ja ratifitseerimise seisukohast. nüüd ma tahaksin tutvustada ka Ameerika Ühendriikide määrust juurdepääsetava meedia kohta. siin pildil näete Obamat, ta on kirjutanud alla video juurdepääsu seadusele. kahe tuhande kümnenda aasta oktoobris toimus see ja sellest ajast on nad väga-väga palju edusamme teinud. see on teist tüüpi seadusandlik akt, sellepärast et see on pidevalt arenev, seal on erinevad kvoodid ja erinevad erinevad nõuded, kaasatud on ka näiteks Next, Netflix, Netflixilt nõutakse audiokirjeldusi ja muid niisuguseid asju ja ma arvan, et see on asi, mis on väga kasulik inglisekeelsetele eurooplastele, aga inimesed, kes inglise keelt ei räägi, teistkeelsed eurooplased ilmselt seda ei vaata. Äh, siis järgmine olulise tähtsusega punkt, online haridus. sellest oleks kasu väga paljudele, sellepärast et kui on olemas metadata subtiitrite kohta, siis selle põhjal on võimalik otsida ka äh, sisu Teil on see Itaalias olemas, ma tean. see on igatahes väga-väga kasulik. nagu ma kuulsin, on võimalik väga palju sisu niimoodi üles leida. nii et jõustamine, järelevalve on väga häid tulemusi andnud siin Ameerika Ühendriikide määruses ja see kõik on toonud kaasa ka suured hinnalangused, langused, sellepärast et nõudlus on suur ja seega saab hinda vähendada ning ma lõpetaksin väga positiivse noodiga, sellepärast et määrused võivad tuua kaasa ka inno-, innovatsiooni. kui me vaatame tulevikku, või isegi ei pea nii kaugele tulevikku vaatama, juba praegusel hetkel meil on olemas audiokirjeldused, meil on subtiitrid, me saame vaadata nende spetsiaalsete prillidega, kus on sees kaasatud viipekeel, nii et tehnoloogia pakub lõputult võimalusi ja me võime kohandada neid tehnoloogilisi võimalusi kõikidele. ja ma tahaksin nüüd pöörduda tagasi nende televiisorit vaatavate jalkafännide juurde, sest viipekeel on tegelikult nagu täiendav kujund, nii et kui seda võib kasutada teie võib-olla lemmiku jalgpallimängija või kellegi kohta ja mis puudutab siis audiokirjeldust, siis audiokirjeldus on ju heliline, seega võib, võib-olla õnnestub teil kuulata oma lemmikkommentaatorit, nii et seda saab kasutada ühel ja teisel moel nii kommertseesmärkidel kui muudel eesmärkidel. avanevad siin ka uued teenused, uued töökohtade loomise võimalused ja nüüd viimane slaid, ma üritan kokku võtta, püüan mitte liiga palju aega raisata. loomulikult seadusandlust on vaja, et ta vastaks nii demograafilisele olukorrale, e, IKT olukorrale ja ühiskondlikele nõuetele. AVMS-i direktiivis praegusel hetkel pakutav tähendab seda, et väga oluline, oluline on viia juurdepääsetavas tootmis ahelasse. see ei pea olema viimane asi, Euroopa juurdepääsetavuse akt peab hõlmama ka audiovisuaalset meediat, sellepärast et vastasel korral ei ole kogu väärtusahel hõlmatud ja me riskime ka sellega, et tegelikult me toodame ja toodame sisu, aga see ei jõua tarbijani. ja nagu ma ju ütlesin, juurde järelevalvet on tarvis teha tarbija seisukohast lähtudes. kui on, kui on toodetud sada, sada protsenti vajalikku sisu, aga see tarbijani ei jõua, siis ma usun, et sellest ei ole mitte kellelegi kasu. lisaks äh, tahaksin ma veel kutsuda üles äh, paljude sidusrühmadega diskussioonidele ja teadusuuringutele, sellepärast et Euroopa Liit tegelikult võiks meediale juurdepääsus saada maailma liidripositsioonile. me oleme tegelikult niisuguses olukorras, et meil on olema, meil on väga mitmesugused riigid, meil on väga palju erinevaid keeli ja samuti oleme me üht, ühiskondliku ühtsuse saavutanud, suur tänu! suur tänu! ja tõesti, väga oluline on see, et äh, mitmekeelsuse all ei unustataks ka viipekeelt. suur tänu selle ülevaate eest ja ja raportöörid on sellele ka juba viidanud. me oleme neid teemasid äh, võtnud väga tõsiselt äh, ja oleme ju kõik äh, nõus sellega, et tulekski liikuda selles suunas, et juurdepääsetavad oleks kõik meie teenused, nii et suur tänu teile, kui te nüüd tõesti peate jooksma lennukile, siis palun ähm, aga järgmisena annaksin sõna Jeremy Olivierile, kes on internetipoliitika strateegia juht Ofcomis ja räägib äh, siis Ühendkuningriigi seisu, äh, kogemusest. Ofcomi esindaja. suur tänu, ma tahaksin tänada kultuurikomisjoni selle eest, et kutsusite ka reguleeriva asutuse esindaja siia, et rääkida tuleviku äh, direktiivist ka meie seisukohast see on väga oluline ja teretulnud, et meil oleks võimalik eh, omalt poolt eh, ka panustada audiovisuaalteenuste eh, direktiivi loomisesse, et need reeglid saaksid õigesti paika tuleviku jaoks. kuivõrd Ofcom on ka telekommunikatsioonisektori reguleeriv asutus, saan kommenteerida seda asja ka sellest seisukohast ja võrguneutraalsuse direkt-, määruse osas ka, mis võeti parlamendis vastu siis eelmise aasta lõpus. ma tahaksin keskenduda kolmele punktile, millele pööraksin teie tähelepanu ühtlasi. kõigepealt, mis puudutab äh, direktiivi rakendusala. esialgses komisjoni ettepanekus on natukene selgusetuks jäänud mitte küll see tekst, vaid mõned taanded, äh, põhjenduspunktid, vabandust, ja see tähendab seda, et meile kui reguleerivale asutusele on väga raske mõista, mis on selle ümbersõnastamise praktilised äh, tagajärjed. teiseks, komisjoni ettepanek harmoneerida alaealiste kaitsealane seadusandlus äh, video on demand ja, ja äh, ringhäälingute puhul äh, me tahame, toetame seda ettepanekut ja tahaksime siis rääkida sellest, kui oluline on selle kaitse tõstmine ja kolmandaks, kultuurikomisjoni raport teeb ettepaneku ühtse raamistiku jaoks alaealiste kaitseks nii Äh, video, äh, nii audiovisuaalteenuste kui ka video, video jagamisplatvormide äh, puhul, see võib tekitada ka segadust meie meelest. see võib nimelt minna vastu interneti avatuse põhimõttele. see on ju kirjas ka võrguneutraalsuse määruses ja siis ma tahaksin lõpetuseks lühidalt rääkida ka komisjoni raporti eelnõu seletuskirjast mis äh, ja räägib täpsemalt siis äh, toimetajate otsustusvabadusest. Need on need neli punkti, millele ma keskenduksin ja nüüd, kui lubate, laskuksin siis detailidesse ja räägiksin esimesest praktilisest küsimusest. see tuleneb sellest ettepanekust, et tuleks äh, audiovisuaalteenuste definitsiooni muuta ja tuleks äh, välja viide televisiooni sarnasele kriteeriumile, siin on see slaidil ka see tekst inglise keeles kirjas, siin on selgitatud ära, mis asi on saade ja see on otseselt seotud ringhäälinguga. põhimõtteliselt see on hea mõte, ei ole olnud see väga hea kriteerium seni, selle alusel on väga raske olnud selget rakendusala välja selgitada selle direktiivi puhul, aga samas meie ja teised reguleerivad asutused äh, lähtuvad äh, siiski mõnedest äh, terminitest põhjenduspunktides, eriti põhjenduspunktis kakskümmend üks, kus räägitakse sellest, et audiovisuaalteenused peaksid olema massimeedia teenused ja selleks, et rakendusala oleks selge selle direktiivi puhul ja selleks, et harmoneeritult oleks võimalik seda jõustada, on oluline, et sellised kriteeriumid nii nagu põhjenduspunkt kakskümmend üks, jäävad ka põhipunkt teksti alles, sellepärast et muidu on nii, et äh, see väga lai reeglite väli puudutab äh, ka teenuseid, mille eesmärgiks ei ole majanduslik tulu. ja see võib tähendada seda, et iga eurooplane, kes äh, paneb üle, läheb üles mingisuguse video kuhugi interneti, on justkui audiovisuaal teenusepakkuja ja see ei ole ilmselt seadnud selle eesmärki ja see on kindlasti reguleerijate jaoks ülesanne, mida me ei taha näha enda suunas tulevat. aga üks asi veel, millest ma tahtsin rääkida. nimelt ma tahaksin tervitada komisjoni ettepanekuid selles osas, et eh, harmoneeritaks Äh, alaealiste kaitsekohustused ringhäälingu ja VOD teenuste puhul. me äh, arvame, et selles oleks kindlasti oma mõju ja kaitseb äh, alaealisi kindlasti rohkem ka piiriüleselt. meie enda uuringud on näidanud seda, et tarbijad ei mõtle tegelikult VOD-le kui eraldiseisvale asjale lineaartelevisiooni äh, teenusest, nad ootavad sama asja seadusandlusest mõlema puhul ja veel on oluline lineaarteenuse tarbimine toimub praegu peaaegu kogu aeg läbi digitaaltelevisiooni platvormi ja need digitaaltelevisiooni platvormid on täpselt sama suutlikud tehnoloogiliselt eh, info edastamisel, eh, vanema kontrolli kaitse võimaldamisel, tehnoloogiliste mõõtmete puhul äh, ja tagavad samasuguse juurdepääsu sisule, nii nagu äh, video on demand ehk VOD, nii et tarbija jaoks on see enam-vähem üks ja seesama ja oluline on siinkohal mainida seda, et harmoneerimine ei hakka kuidagi muutma liikmesriikide praegust äh, võimalust äh, sisu osas karmimaid reegleid äh, kehtestada ja liikmesriikide lähenemisel kindlasti on erinevusi ja see nii jääb. võib arvata, et Ühendkuningriigi reeglid saavad olema karmimad kui mõnes muus liikmesriigis selles osas, et milline öö, äh, seksuaalse alatooniga sisu on lubatud ja mitte. ja võib-olla meie keelustame mid-, mõnda, midagi, mida teised lubavad, isegi kui on tehnilised vahendid selle jaoks võimalikud. erinevused ei tule mitte sellest, milline on meile lähenemine ringhäälingule, vaid see, et äh, liikmesriigid lähenevad liikmeriig-, äh, ringhäälingule erinevalt ja video on demand teenustele. asi on selles, et kui riigis on asi ülekantav, siis on see praegu kategoorias, mida ei tohiks, mida eh, ei reguleerita üldse alaealiste juurdepääsu piirangute läbi. praegune ettepanek ütleb, et mida iganes otsustab konkreetne liikmesriik selles osas, et milline sisu on lubatud ja milline mitte, on nii, et eh, kõige karmi sisuga toode peab minema kõige karmima reegli jär-, alla. ja see kindlasti võib tekitada pingeid piiriülese teenuse pakkumise puhul, eriti video on demand teenuse puhul. kolmandaks äh, tahtsin ma rääkida sellest, kuidas meie tõlgendame parlamendi raportit. Äh, siin on ära toodud terve reegel, ärge nüüd lugege seda kõike, see reegel, mis puudutab äh, siis ähm, äh, video jagamisplatvorme ja ringhäälingu teenuse pakkujaid ja parlamendi raportis on kirjas see, et platvormid ähm, ja vid-, audiovisuaalteenuse pakkujad on erinevad. Ähm, meie reguleerijana arvame seda, et äh, toimetaja vastutus ei ole mitte ainult juriidiline kõnepruuk, vaid tegelikult käib siin jutt sellest, et kes otsustab saate, mis edastatakse vaatajale ja see on otseselt seotud äh, Ähm, vastutuskohustusega nende äh, saadete sisu eest. inimesed, kes saated välja valivad, on need, keda saab võtta vastutusele nende saadete eest, sest et nendel on võimalus ette otsustada, kas äh, saade vastab standarditele või ei ja meie reguleeriva asutusena sellest äh, sõltume otseselt, me teame, et me saame toimetaja võtta vastutusele ühe või teise sisu edastamise eest ja meie saame tagada, et nad võtavad oma vastutuse kanda juba enne nende toodete osas, kui nad juurdepääsetavaks tehakse. komisjoni ettepanek platvormide puhul tundub aga välja äh, joonistavad äh, ekspost äh, vastutuse, et vastutus võetakse pärast äh, selle eest äh, no näiteks äh, autoriõiguse rikkumise puhul on võetud sarnane lähenemine, kuid äh, samas VSB e mudel võib äh, tekitada olukorra, kus võimalikult kahjulik video jõuab tarbijani. parlamendi raport pakub välja ühtse raamistiku nii VSB kui ka audiovisuaalteenuste pakkujatele ja see võib tekkida äh, tekitada sellise lootuse, et VSP nii nagu audiovisuaalteenuse pakkujad peaksid võtma eksante vastutuse selle sisu eest, mille nad edustavad, nad peaksid teine, teisisõnu ette otsustama, kas ähm, sisu võib olla kahjulik või ei. ja nüüd, kui me paneme VSB laiendatud definitsiooni siia juurde, nii nagu, kui mina sellest raportist aru saan, katab kõik teenusepakkujad, kes online'is video üles laevad, tähendada seda, et muudetakse otseselt seda, kuidas sisu kontrollitakse ja kuidas eurooplased omavahel suhtlevad. ja tekib äh, uus äh, valvekoer. ja selleks valvekoeraks on siis äh, videojagamisplatvorm. ja loomulikult meie saame muidugi aru, miks suuremad kontrollid äh, videosisu üle võiksid olla positiivsed, kuid teisalt võib äh, ohuks tekkida see, et see läheb vastuollu äh, võrguneutraalsuse määrusseadusandlusega, mille eesmärgiks on ju tagada see, et interneti ökosüsteem toimiks edasi innovatsioonimootorina. ja selles määruses, võrguteenuse määrus on kirjas, et VSP-de puhul äh, teist ei tohi saada valvekoerad, teie ei tohi otsustada selles osas, milline sisu on juurdepääsetav või ei. meie oleme täheldanud riski, et see avatuse kaitse, mis on parlamendi raportis sees, võib sisse tuua uut äh, tüüpi interneti valvamise ma ei hakka rääkima siin sellest, kas see on äh, õige või, või vale, aga arvestades seda, et direktiivi rakendusala laiendatakse ja arvestades äh, seda, et jah, me tahame võib-olla, et VSB selle ülesande võtaks kanda, aga me peaksime seda siiski võrdlema äh, avatuse põhimõttega ja ja selle kaitsega, mis praegu on antud VSB-dele ja siis veel ühest asjast ma räägiksin, mis võib-olla on ainult ähm, äh, mööda minnes öeldud asi äh, teie raportis. mina olen sisureguleerija ja oma kogemusest ma ütleksin, et äh, toimetajate otsuse langetusprotsess on väga keeruline, kuid äh, kõige olulisem on see, et seda otsust mõjutab kontekst mida kindlasti ei eh, saa põhjendada ainult tehnoloogiliste võimalustega, toon mõned näited. kõigepealt kahe tuhande üheksandal aastal Ühendkuningriigis suur skandaal, sellepärast et üks ajakirjanik leidis ühe noore mehe eh, video, kes eh, seal poosetas oma relvadega, ilmselgelt ebaseaduslik tegevus Ühendkuningriigis. ma vaatasin Youtube'is ka seda videot, ma olin huvitatud sellest asjast ja leidsin Youtube'is üles ka selle video aga tegelikult oli see uudistesaade, mille peale ma sattusin, kus oli äh, seal see videolõik sees ja ausalt öeldes ma ei saa aru, kuidas on tehniline vahend äh, andnud mulle selle võimaluse ähm, sattuda uudistesaate peale, mitte selle videosaate peale. ja paljud teist loomulikult olete kursis ka selle looga, et Facebook võttis maha äh, ühe pildi Vietnami sõjast. asi on minu jaoks aga selles, et äh, seda pilt, see pilt on täiesti õigesti maha võetud sealt, sellepärast et seal on alasti laps. aga samas võib seda pilti äh, kirjeldada ka kui ajaloolist äh, pilti. ja seega on küsimus, et kas me võime alati leida lahenduse tehniliste vahendite läbi, ei ole võimalik, isegi kui nad on äh, väga võimsad ja võivad nii mõndagi tarka teha me räägime siin sellest, et mil-, et millist rolli peaksid kandma need platvormid aga selle juures me peame mõtlema sellele, et millised on riskid sellega, et me loome val-, uue valvekoera ja parlament ise netineutraalsuse, võrgu, vabandust, võrguneutraalsuse direktiivis on sellele viidanud ja, ja tekib ka küsimus, et kas tehnoloogia saab võtta üle toimetaja positsiooni ja et kas sellega ei kaasne see risk, et tekib jällegi siis äh, uus äh, valvur nii-öelda. suur tänu äh, teile, härra Olivier. jah, väga raske äh, on jõuda äh, tasakaalu nendes küsimustes, aga võib-olla alaealiste kaitse võiks olla prioriteetne äh, väärtus teiste õiguste kaitsmiste ees ja ma arvan, et te iga päev satute ka ise sellega kokku oma töös. me peame leidma sellise tasakaalu, aga, aga alaealisi tuleks minu meelest igal juhul kaitsta, see peaks olema meie prioriteet. täna on neid probleeme väga palju ja, ja selge on ka see, et me ei ole piisavalt suutnud öö, äh, äh, lapsi kaitsta aga igasugused kaitsemudelid seega on, on meie meelest väga teretulnud. annaksin nüüd aga professor Madeleine de Coq'ile sõna, kes esindab ERGAT nimelt tegemist on ERGA tegevdirektoriga ja tema räägib siis sellest, milline on ERGA ja teiste reguleerivate asutuste roll. suur tänu, daamid ja härrad, võib-olla on teie jaoks üllatuseks eh, see, et täna ma tahaksin teile rääkida sellest, kui oluline on avatud ja pluralistliku meedia kaitse ja räägiksin teile hea meelega sõltumatute meedia reguleerivate asutuste rollist ja sellest, kui olulist äh, toetust on nemad saanud meie organisatsioonist. Need kaks asja on omavahel seotud öö, äh, tänase aruteluga uue, äh, uue direktiivi ettepaneku osas. see direktiiv on äärmiselt tähtis, see on öö, väga tähtis seadus, nagu ma ütlesin sest vaatamata tehnilistele detailidele on selle eesmärgiks, on nende väärtuste ja äh, printsiipide kaitse, mis on Euroopa aluseks, näiteks nagu äh, sõna ja vabadus, äh, usuvabadus ja mõttevabadus ja õigus kultuurilisele ja keelelisele mitmekesisusele. Need on need põhimõtted, mis on sees Euroopa põhiõiguste äh, Äh, hartas ja inimõiguste konventsioonis. selleks, et neid väärtuseid kaitsta ja seda elu, mille me oleme üles ehitanud nende põhjal, on meil vaja vaba ja pluralistlikku meediat. selline meedia äh, annab meile võimu langetada äh, teadlikke otsuseid, nemad on selleks kontrolliks äh, millega hoitakse valitsused kirbul ja vastutustun-, kohustuslikud oma kodanike ees ja nad annavad meile objektiivse ja mitmekesise äh, võimaluse maailma tunnetada. Euroopa maailm äh, toimib ja õitseb ainult siis, kui ta on täiesti vaba ühe konkreetse huvi poole Äh, mõjust, sealhulgas äh, äriettevõtete ja riigi mõjudest. Euroopa näit-, Euroopas on näiteid väga palju selle kohta, et mis juhtub siis, kui meedia ei ole vaba, kui ähm, meediat kärbitakse või kui nad vaigistatakse. see, sellisel juhul hakkavad äh, väikesed grupid dikteerima seda, mida me teame ja mida meil lubatakse öelda. sellistes oludes äh, Äh, takistavad valitsused ja majanduslikud jõud kriitilist meediat ja toetavad endale sõbralikku meediaväljaandeid. litsentsid äh, ja sagedused antakse välja siis sõpradele, mitte nendele, kes teenivad ühiskonna huve. kokkuvõttes on kõigel sellel laastav mõju meediavabadusele ja mitmekesisusele ja see viib enesetsensuurini ja teinekord võib-olla isegi tsensuurini ja see takitab, takistab kodanikel äh, saada äh, teavet ja siit ma jõuangi reguleerivate asutuste rollini Re. reguleerijad on valvekoerad, kes äh, Äh, tagavad selle, et iga liikmesriigi meediamaastik äh, on terviklik, nemad tagavad ja vastab äh, riigi reeglitele, kuid tagavad ka selle, et nende reeglid oma, nende õigused omakorda on tagatud. seda kõike ainult siis loomulikult, kui meedia reguleerivad asutused on nii funktsionaalses kui ka institutsionaalses mõttes sõltumatud meil on vaja tõesti, et nad oleksid mõlemas mõttes sõltumatud, sõltumatud valitsusest ja sõltumatud Euroopa Komisjonist. kumbki ei ole iseenesestmõistetav, praegune direktiiv näiteks äh, ei hõlma ametlikku kohustust liikmesriikidele luua sõltumatu regulatiivne asutus. see tähendab seda, et äh, reguleerivad asutused on haavatavad juba struktuurilt Äh, kas seda siis meelega või juhuslikult, äh, eriti sellistes keskkondades, kus äh, kontrollisüsteem lonkab. hiljutised sündmused sellistes riikides nagu Poola, Horvaatia ja Kreeka ning ka hiljutised signaalid kolleegidelt Küproses, Küproselt, Bulgaariast ja Rumeeniast näitavad seda, et tegemist ei ole ainult teoreetilise võimalusega see kõik on kajastunud ka meie enda uuringutes, mille me oleme läbi viinud ERGA liikmete seas. see, mis on nende uuringute tulemus, peaks teid panema muretsema. mõned reguleerivad asutused äh, peavad näiteks äh, kuidagi toime tulema poliitiliselt äh, mõju, ähm, motiveeritud inimeste lahtilaskmise lainega, mõnedel reguleerivatel asutustel on tulnud oma, nende pädevust on valitsused vähendanud ja paljudel ei ole rahalisi vahendeid oma ülesannete täitmiseks. näiteks Kreekas äh, pole pärast äh, nõukogu nel-, kolme nõukogu liikme väljavahetamist inimesi äh, neid asendatud ja ausalt öeldes Kreeka reguleeriva asutusega pole emaili teel augustist peale olnud võimalust ühendusse saada, see on kõik jahmatav Äh, reguleerivate asutustele. meil on vaja, et need väga olulised pluralistliku ja sõltumatu meedia valvekoerad saaksid vahendid äh, selleks, et nad saaksid oma tööd teha nii hästi kui võimalik. see tähendab seda, et äh, juhtimistavad ja otsuse langetusprotsessid peab olema läbipaistvam. peab neid jõustama selgemalt ja peab neile tagama sõltumatu tööjõu ja loomulikult ka finantssõltumatuse õnneks astub äh, direktiivi ettepanek praegu õigeid samme, äh, samme, millega viiakse, millega toetatakse kõiki reguleerivaid asutuseid Euroopas, see defineerib ära sõltumatuse ähm, pädevuse ja, ja äh, reguleerijate võimu ning paneb paika selle, et äh, siseriiklikel reguleerivatel asutustel on ka piisavalt jõustamisvõimu. selles ettepanekus on selgelt ka äh, reguleeriva asutuse nõukogu liikmete äh, ametist tagandamise sätted ja meil on vaja sellist kaitset, ma juba tõin näiteks äh, äh Horvaatia, tõesti sellised asjad leiavad aset ja need ei tohiks aset leida ja tuleb kaitsta, tuleb ära reguleerida see Euroopa tasandil meie tervitame neid muudatusi seadusandluses, kuivõrd see annab meile võimaluse tagada Euroopa meedia sõltumatus ja pluralism, kuid äh, me arvame, et oleks võimalik ära teha ka äh, rohkem meie heaks. näiteks Euroopa Parlament võiks mõelda sellele, et lisataks säte direktiivi, millega tagatakse see, et äh, meedia reguleerivate asutuste juhid ja liikmed nimetatakse ametisse sõltumatult, praegu see nii ei ole. kuid vaatamata sellele, kuidas äh, ka reguleerijaid kaitstakse, arvame meie, et ERGA peab olema lahutamatu osa uuest direktiivist, lihtsalt selgituseks, ERGA ei äh, kujunda ega rakenda meedia, audiovisuaalmeedia poliitikat, nii nagu kolleeg ka just ütles see jääb Euroopa Komisjoni ähm, pärusmaaks, komisjoni, parlamendi ja liikmesriikide pärusmaaks ja meie ei ole saanud oma volitust ei Euroopa Komisjonilt ega ei kavatse me, me ka tõusta ka üle-euroopaliseks reguleerijaks. me oleme ja tahame jääda sõltumatuks kõikidest poliitilistest otsuta-, otsustajatest ja me tõesti siiralt usume sellesse pädevusse ja tahame ainult teha seda, mida me oskame. pragmaatiline kogemuste vahetus ja oskusteadmiste vahetus kõikide reguleerijate vahel Euroopas, pidades silmas loomulikult ja ja toetades siseriiklikke erinevusi. selle eesmärgil lõimemegi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi, kus keskendume kolmele asjale. kõigepealt eh, me anname nõu Euroopa Komisjonile Äh, välja pakutud direktiivi praktiliste sättude kohta, me oleme kogunud äh, oma liikmete iga-aastased, igapäevased kogemused, et tuua välja praktilised probleemid, mis võivad tekkida, kui hakatakse asutustesse neid äh, sätteid rakendama. teiseks me oleme keskendunud alaealiste kaitsele kahjuliku sisu eest ja praktilistele küsimustele, mis teo-, mis puudutavad äh, puuetega inimeste juurdepääsu audiovisuaalteenistustele. Euroopa meediamaastik äh, muutub väga kiiresti äh, ja me näeme siin teatud konvergentsi ja see tähendab ja see peaks, see tuleks panna kõikide inimeste hüveks tööle ja kolmandaks, mis minu jaoks on väga oluline, digitaalse Euroopa tööriistakast meil on, kui me kogume kokku praegused ähm, kogemused, siis äh, me saame, siis me ei pea hakkama midagi uuesti leiutama siin. meie töö öö, äh, on just nimelt sellele suunatud, me tahame nimelt koguda ja laiali jagada Euroopa reguleerivate asutuste senised kogemused ja teadmised ja niimoodi tagab ERGA selle, et äh, üksikud asutused võivad siis kõige optimaalsemad tulemused saavutada. ja läbi selle aitame me tagada ka seda, et reguleerivad asutused oleks tõesti sõltumatud ja lisaks sellele me tagame äh, selle, et direktiivi rakendatakse ühtlasemalt üle Euroopa. kui siseriiklikud reguleerivad asutused ei räägi omavahel ja oma kogemusi ei jaga, siis on kindlasti Euroopa meediamaastik killustatum ja vähem tõhus. samas aga saan ma aru, et on ka teatud äh, hirme seotud, äh, mis on seotud reguleerivate asutuste sõltumatuse ja erga rolliga ja et mõned muudatusettepanekud on esitatud selles vaimus. üks ettepanek näeb ette, et äh, võetakse välja tingimus üks muudatusettepanek näeb ette, et võetakse välja see tingimus, et äh, Äh, reguleeriva asutuse juhatus või nõukogude liikmeid saab tagandada ainult siis, kui nad ei täida äh, mõnda sätet äh, selle töö kirjelduses. see puudutab meid otseselt, sellepärast et me oleme näinud, et Horvaatias ja Poolas on inimesi tagandatud poliitilistel põhjustel ja see läheb vastu meie sõltumatusele. väga paljud uuringud on ikka ja jälle öelnud, kui oluline on see, et peavad olema selged reeglid äh, riiklike reguleerimisasutuste liikmete ja juhtide ametisse nimetamisel, nende ametist tagandamisel ja tundub olevat ka probleem äh, või segadus tekkinud ERGA ja kontaktkomisjoni rollide vahel. meie rollid on erinevad ja teineteist täiendavad. ERGA on siseriiklike reguleerivate asutuste platvorm, mis annab komisjonile sõltumatut nõu praktilise poole kohta selle direktiivi rakendamise puhul meie nõu aluseks on konkreetsed kogemused. kontaktkomisjon on see platvorm, kus tulevad kokku liikmesriigid ja nemad annavad omakorda nõu komisjonile sätete rakendamise kohta. Nemad keskenduvad äh, poliitikale ja nii, nagu mina ütlesin algusel, alguses meil sellist ekspertiisi ei ole ega me ei kanna ka sellist ambitsiooni ja seega see ettepanek, et ERGA esitab ainult äh, arvamuseelnõusid ja kontaktkomisjon lepib siis nendes kokku, äh, tegelikult hägustab äh, seda selget joont praegu sõltumatu reguleerijate liikmesriikide poliitikate vahel. mõlemad institutsioonid peaksid omalt poolt suut-, ma saama jääb, neile mõlemale peaks jääma õiguse komisjonile nõu anda ja komisjon peaks eh, seda hin-, hin-, nõu hindama siis vastavalt antud nõule. ja lõpetuseks eh, on esitatud veel muudatusettepanek, millega hakatakse piirama erga rolli. kas eh, me ei laseks sellega ka käest suurepärast võimalust, võttes arvesse, kui kui palju on meil kogemusi ja, ja arvestades seda, et me võime pakkuda kiireid praktilisi lahendusi näiteks jurisdiktsiooni ja alaealiste kaitse osas ja sellepärast ma kutsun teid üles, äh, et jätka, laske meil jätta, jätkata oma tegevust, äh, pakkuda sõltumatut äh, abi väga praktilisest perspektiivist nii jurisdiktsiooni, kaasreguleerimise, alaealiste kaitse kui ka teiste oluliste küsimuste puhul, daamid ja härrad, Euroopa meedia on asendamatu äh, Euroopa Liidu kultuurilise rikkusele ja tervisele ja sellepärast nii ERGA kui ka Euroopa reguleerivad asutused, eh, keda me teenime, peaksid olema uues direktiivis selgelt sees. ERGA on võtnud endale kohustuse sõltumatut ja professionaalset abi anda Euroopa Komisjonile ja toetada kõiki siseriiklikke reguleerivaid asutusi oma tööga. niimoodi kaitseme me Euroopa väärtuseid ja Euroopa meediat aitäh! For... tänan selle ettekande eest ning olen kindel, et, et meediavabaduse teema on teema, mis on meile kõigile südamelähedane ning teema, mille kohta on toimunud palju kohtumisi ning mida on käsitletud paljudes poliitikadokumentides. nii, sõnasoovid. kaks kaasraportööri, alustame proua Freundiga. kõigepealt tahaksin tänada ettekandjaid. oli väga huvitav kuulata nende ettekandeid. ent teatud punktides äh, tõusetusid täpsustamist vajavad küsimused äh, et kas nad õigesti said aru meie ettepanekust? kõigepealt proua Algren. Te rääkisite, et te näete ohuna seda, et Accessibility Actist on praegu aud-, audiovisuaalmeedia teenused välja võetud. ning äh, kogu selle asja mõte ja seda deklareeriti korduvalt, oli, et meil oleks äh, sama, ühtne regulatsioon AMD sektoris ning asja mõte ei olnud mitte vähendada juurdepääsetavust, vaid kehtestada regulatsioon, mis oleks ühtne, mis ning rakenduks sektoriüleselt. selle asemel, et oleks meil igas sektoris oma regulatsioon. ning ettepanek, mille meie oleme praegu lauale pannud punkt kuuskümmend seitse on, et liikmesriigid peaksid tagama, et nende jurisdiktsioonis olevad meediateenuste pakkujad muudaksid oma teenused aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse praktiliselt täiesti juurdepääsetavaks nägemis- ja kuulmispuuetega inimestele. see tähendab, et me nõuame, et eh, valdavas ulatuses, me ei räägi kõigist saadetest, sest vaevalt, et kõi-, täies ulatuses see ka prak-, praktikas teostatav on, oleks juurdepääsetavus tagatud. aastal kaks tuhat kaheksa ministrite otsustatu ei olnud raken-, rakendust leidmas. ning oleme korduvalt märkinud, et äh, ühelt poolt meediateenuste pakkujad äh, ja teiselt poolt puuetega inimeste esindajad peaksid kokku tulema ning kokku leppima selles, mis on mõistlik eri huvigruppide koostöös ning mis on mõlemaid pooli rahuldav. ning me näeme vajadust selle järele endiselt ning äh, siin räägitakse praegu meie ettepanekus, et äh, enese- ja koosreguleerimise ning käitumiskoodeksite vahendusel liikmesriigid seda valdkonda reguleeriksid ning ERGA tuleb siin ka mängu ning ERGA pädevustes just need küsimused on ning äh, meediateenuse pakkujad peaksid äh, lähtuma võimalusel enesereguleerimisvõimalustest, meil on ka selged äh, tähtajad paigas oma raporti ettepanekus. et ei tekiks niisugust olukorda, nagu me varem nägime, kus midagi edasi ei liikunud. mis puudutab nüüd juurdepääsetavusakti, siis peab siin rääkima tehnilistest eeldustest, et me ei saa kõiki äh, seadmeid ju äh, kõik, kõik seadmed ei ole niisugused, äh, läbi mille seda juurdepääsu on võimalik pakkuda, aga sisu ise, see sisuline osa, andmed, kas, kas need jäävad regulatsiooni rakendusalasse või mitte, see on, see ongi küsimus nüüd, mis lahendatakse AVMS direktiivis ja mitte Accessibility Actis ning mõlemal juhul, nii Accessibility Actis kui ka avaliku sektori veebilehtede puhul, peaks tegelikult eh, nüüd AVMS-i raames kehtestama ühtse regulatsiooni, et meil enam ei tekiks seda eristust avaliku ja erasektori vahel. ise, ise, igatahes niisugune tahe meil oli äh,. aeg katkestab esimees ning äh, praegu, et praegune ettepanek võimaldab meil konkreetselt edasi liikuda, nii, ning äh, meediateenuste pakkujad on tegelikult esimese sammi vastanud. teine küsimus, noortekaitse ja võrguneutraalsus, härra Olivier. Äh, mul on kogu aeg tekkinud küsimus, et, et kas see sõnavabadus ja netineutraalsus, kas see, see sisuliselt muudaks võimatuks noortekaitse ja lastekaitse? tegelikult on juba praegu olukord, kus äh, arvestatakse neid erinevate, erinevaid vabadusi ja tasakaalustatakse huvisid Hu. ning äh, minu küsimus oleks, et kuidas näeks õiguslikult välja niisugused me-, mudelid, regulatsioonimudeleid, kui neid hakatakse kehtestama, et kõigepealt ohustamispotentsiaal, äh, siin on väga erinevad hinnangud meil on tohutud kultuurilised erinevused ning äh, selles mõttes oleks väga keeruline üle-euroopalist eeskirja välja töötada. et kuidas oleks võimalik siis niisugune ähm, ning ERGA küsimustes ei, ERGA-t ei ole me tegelikult tema volitusi ära võtnud, ERGA, ERGA-l on oluline roll igatahes ei tahaks me meediavabadust taandada pelgalt formaalsusele, niisugusele viigilehele, vaid äh, rõhutame, et meil on vaja niisugust äh, vabadust, kas siis äh, ükskõik mis juriidilisse vormi see on valatud. ning ning regulatsioon ning siin sisuliselt peab see ERGA tulema kokku liikmesriikide regulaatorite valitsustega, näiteks Poola valitsusega ja arutama, kuidas siis kõige parem oleks olukorrale lahendus leidma ning leida. ning ERGA peab otsima siin ka teisi võimalusi tagada reguleerivate asutuste sõltumatus. vabandust, aga paluksin teil teha nüüd väga lühidalt, sellepärast et meil on neli sõnasoovijat ja tõlge on meil ainult viisteist minutit veel, nii et palun tehke lühidalt, aitäh! ma ei räägi rohkem juurdepääsetavusest, sellepärast et Sabine Verhain rääkis päris pikalt juba selle tee, sellest teemast ning olen tema öelduga päri. mainiksin kahte asja. kõigepealt noortekaitse ja siis ERGO. see pilt, mille te maalisite ning pilt, mida te näitasite, et ühelt poolt ala, alasti laps ja teiselt poolt sõjaajakirjandus, see, see näitab väga selgelt seda dilemmat, mille ees me seisame. kui me ühelt poolt hindame mingit pilti läbi mingi tehnilise algoritmi ja teiselt poolt läbi mingi konteksti. siin on tõesti tegemist olukorraga, kus sisuliselt ikkagi asja peaks vaatama inimene või, või mingi komisjon ja andma hinnangu, et kas tõesti see ohustab nüüd noori kuidagi kõlbeliselt või või on, on siin tegemist hoopis mingi muu kvaliteediga. kas tegemist on vägivallapildiga või mingi ajakirjandusliku pildiga või, või on jah, e, seda on väga raske mingile algoritmile või tehnilisele vahendile taandada ning seetõttu peaks olema väga hoolikad, et me ei tekita siin mingit, mingeid tsensuurimehhanisme. see näide selle pildiga näitab väga selgelt, kust läheb piir tehniliste vahendite võimaluste, tehniliste vahendite võimaluste alapiir ning minu küsimus olekski, et kas te olete seisukohal, et et, et see noorte kaitse valdkonnas ja ma tean, et neljas liikmesriigis, Saksamaa on üks nendest, kasutatakse siin enese ja koosreguleerimisvahendeid ja mul on jäänud mulje, et äh, Saksamaal reguleeritakse seda läbi erinevate komisjonide, mis hindavad meediasisu läbi noorte kaitseametnike telejaamade juures ning kõik toimib päris hästi. ning eneseregulatsioon noortekaitse valdkonnas tõesti rakendub ja toimib. nüüd ERGA küsimus. E, kellelgi ei ole ERGA vastu midagi ja tegelikult me väga hindame ERGA tehtavat tööd. meie suur mure seisneb selles ja see ei ole mingi ette, etteheide ERGA-le, vaid lihtsalt meile jäänud mulje, et läbi ERGA üritab komisjon haarata täiendavaid pädevusi ja tõsiasi, et et komisjon on teravalt reageerinud meie ettepanekule, osutab sellele, et, et see kartus ei ole vist päris alusetu. ma olen valmis loomulikult ühes või teises vormis selle üle läbi rääkima, kuidas kontaktkomitee ja ERGA ERGA ähm, regulatsiooni või saaks kohendada, aga üks asi on selge, et me räägime meedia reguleerimisest väga tundlikus valdkonnas, kus tuleb tasakaalustada vastandlikud huvid ja, ja arvestada lisaks Euroopa Liidu huvidega ja liikmesriikide subsidiaarsete pädevustega meediaregulatsiooni valdkonnas. meil on artikkel sada 100 kuuskümmend viis Euroopa Liidu lepingus, kus on selgelt kirjas, et Euroopa Liit soodustab läbi oma tegevuse koostööd liikmesriikide vahel ning toetab ja laiendab vajadusel nende meetmeid järgnevates valdkondades ning üks nendest on kunstiteosed, muuhulgas audiovisuaalses valdkonnas. see tähendab, et meil on üksnes täiendav pädevus meil ei ole oma algatuslikku pädevust siin ning äh, seetõttu meil on siin Amsterdami protokoll ka, mis äh, minu arvates on väga oluline dokument, kus selgelt on kirjas, et äh, liikmesriikide pädevus on otsustada, kuidas nad näiteks oma avalik-õiguslikku ja eraõiguslikku ringhäälingut korraldavad ning äh, see, see ju kehtib ja peab kehtima, seetõttu on huvide tasakaalustamine siin väga keeruline. ühelt poolt komisjoni õigused ja teiselt poolt liikmesriikide pädevused. ning äh, seda peaks, neid huvisid peame üritama tasakaalustada, see on üks põhjustest, miks me tõmb-, oleme maha tõmmanud punkti selle kohta, mis ja mis tingimustel võib reguleerivate asutuste direktoreid vabastada ametist. see, mis Horvaatias toimub, loomulikult on minu arvates katastroof, nii ei, ei tohi neid asju teha. aga me ei saa kõiki probleeme maailmas lahendada läbi AVMD direktiivi. me teame, et Ungaris ka teatridirektoreid eh, vabastatakse see ametist sellepärast, et nad, nad ei sobi poliitiliselt võimumeestele aga me ei saa kõiki neid küsimusi siin lahendada, me peame kuskile piirid tõmbama ning kuskilt alates peavad rakenduma teised mehhanismid. esimees kat-, katkestab aega. ning sõltumatus reguleerivate asutuste puhul on meie jaoks loomulikult väga oluline põhimõte, selle saavutamine, aga ma olen juba rõhutanud, et et kui me selle direktiivi kirjutame, et nad peavad olema näiteks õiguslikult äh, iseseisvad, siis see, see ei, ei taga nende reaalset sõltumatust, nagu me näit-, näeme näiteks Ungari ja Poola näite varal, kus nad on formaalselt, õiguslikult on otsekui sõltumatud, iseseisvad asutused, aga samas me teame, et nad faktiliselt ei ole sõltumatud. aitäh, katkestab esimees, väga lühidalt. kolleeg Rüüpel üks küsimus, sest ma tean, et aega on meil vähe. ja ma tean, et komisjon saab pärast mind sõna. ja ma kordan oma küsimust, mille ma täna olen juba esitanud. mis pani teid liberaliseerima reklaamivaldkonda? et missugune oleks teie põhjendus? sellele, et te ütlete, et äh, see regulatsioon tuleks muuta paindlikumaks selleks, et paremini tagada ettevõtjate huvid. see ei ole minu jaoks vastus. või ei ole see minu meelest vähemalt õige vastus komisjoni poolt. nii et see valmistab mulle märkimisväärse, see on valmistanud märkimisväärse pettumuse mulle me võime seda loomulikult äh, siin esitada muudatusettepaneku selle kohta, aga ma tahaksin teie selgitust kuulda, teie ja sest mina ei ole ekspertide suust kuulnud, et nemad soovitaksid reklaamivaldkonda liberaliseerida. lühidalt vastus. Eh, ERGA ja komisjoni eh, pädevuste kasvu küsimus. ma ei näe, et mingit seadusandlikku pädevust liikmesriikidelt ära võetaks komisjoni ettepanekuga ja see on ka õige, aga ma ei näe ka, et komisjon oma ettepanekuga kuidagi endale mingit pädevust juurde saaks. meie suur huvi seisneb selles, et meil oleks Euroopa tasandi järelevalve selles osas, kuidas toimub reguleerivate asutuste kontroll liikmesriikides. ja siin ma ei näe mingit vale Euroopa tasandi lähenemist, mina näen siin piisavaid põhjendusi sellele ning teine küsimus, mis mul on, on suunatud härra Olivierile Eh, ja see seondub sellega, et ühelt poolt näeme me huvi selleks, et video jagamisplatvormid võtaksid rohkem vastutust noortekaitse osas ning eh, vihakõne osas ei saa me ju piirata internetivabadust, nii et hakatakse kõike kontrollima. ning eh, mis puudutab nüüd tehnilisi lahendeid, tehn-, lahendusi, siis tehnilised lahendused siin ei aita, nagu te ütlesite, aga, aga võib-olla räägiksite siis, mis need lahendused võiksid olla, mis aitaksid need probleemid lahendada? prima no.... usun, et ma ei tea, kas komisjon soovib kõigepealt sõna, soovite sõna praegu või, või ootate ekspertid ära? me teeme nii, nagu te ütlete, aga igal juhul mina võiksin sõna võtta vastamaks küll, aga teeksin seda pärast eksperti siis, kui see teile sobib. palun siis, kes hakkab meil vastama? Äh, ma pean minema bussi peale, seetõttu üritan lühidalt vastata. ma ei ole päris äh, kindel, kas ma sain teie küsimusest aru õigesti. Äh, sest te, te, meil ei ole paika, teil ei ole paika pandud ju praegu AVMD rakendusala. ja miks siis kõik need teenused siit välja võtta, enne kui see rakendusala selge on? teine küsimus, juurdepääsetavus, te rääkisite siin sõnavabadusest sellega seoses ning juurdepääsetavus ei räägi meile sellest, mida väljendatakse. aga juurdepääsu infole on vaja selleks, et ennast väljendada. nii et äh, tegelikult kellelegi teise jaoks see midagi ei muuda, nii et ma ei, ma ei saa, ma ei ole päris kindel, võib-olla see oli teie küsimus, võib-olla mitte, aga igal juhul mina tahtsin vastuseks seda öelda. ning tahaksin tänada Ergat selle eest, et ta on toiminud sõltumatu asutusena, mis lähtub äh, just nendest väärtustest, millest nad lähtuvad. see on asi, mille üle me Euroopas saame uhked olla, et me, meil on väärtused ja me kaitseme neid. härra Olivier, eh, rida küsimusi oli, eh, mis tõstatati seoses eh, noortekaitsega, lastekaitsega lastekaitsemeetmed loomulikult on siis konkurentsis sõnavabadusega, väga lihtne reegel, millest me lähtume on, et äh, lastele äh, niisugusi kriitilisi äh, saateid ei paisata eetrisse enne kella üheksat õhtul. et see selgelt puudutab sõnavabadust, aga tundub olevat proportsionaalne lahendus, arvestades kõigi asjaosaliste huve. nii et loomulikult on siin konkurents. nüüd videoteenuste pakkujatega seoses peaks ütlema, et nende võetavad kohustused peaksid peegeldama nende funktsioone turul, milleks on eh, vahendus siis nende isikute, kes soovivad mingit sisu võrku paisata, eh, vahendus. ning mis puudutab tehnilisi lahendeid, siis ma ei ole päris kindel, et, et meil on mingi võimalus, et see on võima-, võimalik kehtestada mingi ex-ante äh, seire ja kontroll isikute poolt internetis avaldatavate videote kohta, sest ja mida see kõik tähendab nüüd alaealiste kaitse kontekstis? ma arvan, et üldises plaanis tähendab see seda, et äh, alaealiste või laste kaitse video valdkonnas muutub süstemaatiliseks probleemiks. ning me ei saa seda, sellele vastata läbi selle, et me reguleerime audiovisuaalmeedia teenuste pakkujaid. komisjon on välja pakkunud seoses Youtube'i mudeliga et Youtube'il peaks olema oma menetlus eh, ja, ja ka kaebemenetlus, kui keegi näeb seal mingit sisu, mis tundub neile taunimisväärne. Ühendkuningriigis on meil rida seotud algatusi, mis põhimõtteliselt tuginevad eneseregulatsioonile ning annavad meile osa vastusest kõik, mitte terve, mitte kogu vastuse ehk siis äh, antakse võimalus teatud äh, internetipiiranguteks vanematel äh, seada oma lastele ja siis on juhised sotsiaalvõrgustikele alaealiste kaitse tagamiseks. ning see ja ma, ma üritan kiiresti kokku võtta. see puudutab siis sobimatut sisu kõik nii et alaealiste kaitse on süsteemi probleem ja me ei saa seda AVMS-is üksi äh, sisu puudutavate sätetega reguleerida või lahendada. aitäh, e-, Erkana on mul väga hea meel kuulda kiitust meie aadressil ning äh, see, et te mainisite keele küsimust, on väga oluline, sest me sisuliselt räägime samadest asjadest. sõltumatuse plaanis oleme näinud, et sõltumatus eeldab kolme asja reguleerivat asutuselt. ja korralik reguleeriv asutus on sõltumatu meedia jaoks väga oluline. siin on kõige olulisem on institutsiooniline plaan. kui meil seda ei ole, siis on tõsine probleem, riikidel on vaja see tagada. ning riikidel on vaja institutsionaalseid kaitsemehhanisme. nii äh, äh nii palkamisel kui ka töölt vabastamisel. siis oli mul väga hea meel kuulda selle funktsionaalse aspektiga seoses, et äh, reguleeriv asutus ei tohiks olla tsens-, tsensuurimasin. ning kolmas osa puudutabki ERGA tööd. ERGA aitab ja, ja survestab riike seal, kus reguleerivad asutused on probleemide ees me tekitame niisuguse olukorra, kus reguleerival asutusel on lihtsam oma õigusi nõuda nii kommertsvastaste äh, äh, vastu kui ka riikide vastu. nii et äh, institutsionaalsed kaitsemehhanismid, vorm ja siis vajalik surve ERGA poolt. ja võib-olla üks asi veel, kui te lubate me tahame loomulikult olla sõltumatud komisjonist, me ei ole mingi komisjoni käepikendus ja seetõttu on väga oluline, et me direktiivis oleksime. ning vabandust, komisjon sellepärast, aga me liigselt sõltume praegu komisjonist, me võiksime olla äh, direktiivis sees. väga lühidalt. video jagamisplatvormiga seoses on siin, võib näha niisuguse loogilise ja õigusliku gümnastika tulemit. et oli väga keeruline huvide tasakaalustamine e, e-kaubanduse direktiiv ja selle vastutuse sätted ning e, siis tuli arvestada ka seda, et need platvormid on märksa aktiivsemad postitamisel praegu kui varem, sellepärast et neil on ka märkimisväärne kontroll selle üle, kuidas e, kasutajad oma sisu kuvavad nii et nüüd liigset survet nendele, koormet nendele platvormidele panemata oleks meil võimalik äh, kokku võtta hea praktika, Facebook, Google, sest äh, nad tegelikult teevad palju tööd äh, sisu modereerimisel ning nad reageerivad kasutajate kaebustele. nii et see lahendus, mille meie oleme välja pakkunud, tundub meile proportsionaalne, õiglane, loomulikult on alati vasta-, vastanduvaid huvisid, aga nagu te ütlesite, näiteks alaealiste kaitse ning vihakõne vastu võitlemine on, on niisugused suuremad printsiibid, mis peaksid olema prioriteetsed kõigi teiste kaalutluste ees, see on esi-, seda esiteks. teine äh, küsimus, äh, professor Pfeifferi tõstatatud kaks märkust. esimene nendest puudutas seda, et nõuded äh, tavalistele ringhäälinguorganisatsioonidele hakkavad peaksid kehtima ka Youtube kanalitele. sest meil on nüüd need TV sarnasuse nõue on maha võetud direktiivi muutmise ettepanekus ning sisuliselt ka lühikesed videoklipid jäävad selle rakendusalasse. teine asi, mis on oluline, on see, et sätted artiklis kakskümmend kaheksa A, mis räägib äh, laste ja alaealiste kaitsest, vihakõne eest muuhulgas need, need eh, kehtivad sellepärast, et eh, asi puudutab kasutaja loodud sisu ning eh, siin tuleb tagada, et, et see sisu, kui ta last, lapsi kahjustab, võetakse maha või kui ta on ebaseaduslik. näiteks kutsub üles vägivallale ja vihkamisele nüüd äh, oluline küsimus. härra Kamarvet, mina töötan komisjonis ja pean seda direktiivi kaitsma. ning ma, ma ei, ei saa loomulikult kommenteerida seda, et me kasutame ERGAt selleks, et kontrollida direktiivi rakendamist ja igal juhul see ei vasta ka tõele, sellepärast et ERGA on komisjonist täiesti sõltumatu. aga üks asi, mis on oluline ja mille, millel me võiksime kahepoolselt rääkida, on see, et ERGAL ei ole meie ettepaneku põhjal mingeid oma otsustuspädevusi. kui te ots-, otsite tekstist, siis öö, äh, sõna otsust seoses ERGAga te sealt ei leia. ERGAL on nõustav roll ning hõlbustav roll parima praktika jagamisel ja edendamisel, nii et ERGA midagi ei otsusta nii et võib-olla siin on äh, midagi, mille me peame kahepoolselt selgeks rääkima ning veel kaks nüanssi. vabandust, aga ma tahaksin need ära, ära märkida. kui, nagu te ütlesite või nagu te ütlete oma raporti eelnõus, kui me täielikult kaotame ära äh, juhatuse liikmete määramise menetluse, siis äh, või kustutame vastava sätte ettepanekust, siis sisuliselt satub äh, reguleeriv asutus valitsuse meelevalda, näiteks Itaalias võib äh, valitsus otsustada, et, et hopsti, nüüd vabastame kõik selle juhatuse või nõukogu liikmed ametist. ning see ei sobi ei formaalses ega funktsionaalse sõltumatuse plaanis, seetõttu on meie hinnangul põhjust ikkagi see säte säilitada ja lõpetuseks ja esimees katkestab ka, aga ma teen, ma teen nii, et see on tõesti viimane asi. siis eh, räägiti sellest, et eh, kosmeetikafirma palkab mingi eraisiku oma tooteid siis nagu eh, reklaamima ja sellega seoses toimetuse vastutus. tegelikult on siin juba ebaausa kaubanduspraktika direktiivis regulatsioon selle kohta, sellepärast et tegemist on varjatud reklaamiga, mis võib olla eksitav tarbijale nii et äh, ma ei tea, kas AVMSD oleks õige koht seda küsimust reguleerima. tänan. Äh, esimees tänab tõlke, kes on meiega olnud kauem kui ette nähtud, soovime tänada samuti eksperte nende olulise panuse eest. Teie osalus oli väga tähtis ning äh, teie täiendavad ettepanekud nendes lahtistes küsimustes oleks väga teretulnud. ning äh, tahaksin tunnustada ka meie raportööre tehtud märkimisväärse töö eest ning selle eest, et nad on olnud märksa edasipüüdlikumad kui komisjon ja arutelu on veel lahti mitmes küsimuses, muuhulgas ka selles, kuidas äh, need reguleerivad asutused muuta sõltumatumaks, komitee kaasamine on oluline, parema mõistmise saavutamine lastekaitse valdkonnaga seoses on oluline ning samuti see, et me üritame see, kuidas paremini edendada Euroopa teoseid audiovisuaalvaldkonnas. ning äh, väga tore, et äh, raportöörid olid nii paindlikud ning äh, üritasid äh, tasakaalustada kõike, arvestades ka turu ja konkurentsi aspekte sest seoses investeeringutega on siin märkimisväärne vastutus meil kõigil ja ringhäälinguorganisatsioonidel on märkimisväärne vastutus. me ei tahaks rääkida loomulikult ainult äh, ringhäälinguorganisatsioonidest, vaid äh, peaksime lähenema laiemalt. ja sellega võtaks asja kokku äh, raporti osas kahekümne esimesel novembril Strasbourgis toimub meil komisjoni koosolek ning siis kaalume muudatusettepanekuid, mis tuleb esitada üheksateistkümnendaks oktoobriks ning meie järgmine koosolek toimub kümnendal, üheteistkümnendal oktoobril. siis äh, räägime äh, kultuuri ja loomingulisuse parlamentidevahelisest konverentsist ning täname meie külalist komisjonist ja tõlke ning sekretäriaat, aitäh!